okei okay,, can we start the meeting? kas saame koosolekuga alustada, väga hea. aitäh kõigil siia tulemast. alustan päevakorra vastuvõtmisest. päevakorras on täna kaks peamist küsimust. kõigepealt on meil arvamuste vahetus Empl komisjoni pädevusalasse kuuluvate ametite direktoritega ja siis eh, leibkondade heaolu käsitlev Eurofondi aruanne. kui kõigile sobib, siis väga hea ja annan teada, et kõigis eh, kahekümnes meie keelerežiimi keeles on olemas täna tõlge, vaadake kabiinide poole, et näha õige kanali numbrit ja alustame EMPL-komisjoni pädevusalasse kuuluvate ametitega. tervitan omalt poolt soojalt siin meie viit ametit. ja iga aasta alguses käivad nad meie komisjoni selleks, et oma ametitööd meile esitleda. võib-olla Jordi Kürelli jaoks on see uus, tema on ELA ajutine direktor Te esindate siin ELAT meie ees esimest korda. meie jaoks see uus ei ole. ja siis on meil siin SEDEFOPi tegevdirektor härra Siibel, Juan Menendez Valdesi Eurofondi tegevdirektori jaoks ei ole samuti see protsess uus ja Krista Sedlatšek on siin samuti käinud EU OSHA-st. ja ma arvan, et ka Cesare Onestini jaoks ETF-ist, Euroopa koolitusfondist ei ole siin midagi uut. ja tahan rõhutada, kui olulised on need viis ametit meie komisjoni töö jaoks. ja tahaksin teid kõiki tänada eelneva hea koostöö eest, jätkame seda ka edaspidi me kutsusime täna kohale ka meie sõltumatud eksperdid nende ametite haldusnõukogudes. annan hiljem sõna härra Beckerile Sedefopist, proua Lope Fontaniele Eurofoundist, härra Miksitšile EOSHast, härra Tšerkasele ja proua Bauerile ETF-ist ja härra Kremersile ELAst ja tere tulemast ka teile. suur tänu täna tulemast. ja alustame sellest, et anname kõigepealt sõna ametite tegevdirektoritele. Neil kõigil on aega umbes kümme minutit, et oma ettekanded pidada. ja alustan härra Siibelist siin minu vasakul pool. aitäh, head komisjoni liikmed, daamid ja härrad, suur tänu et meid siin ära kuulate, mina räägin CDFOP-ist, meie väärtustest ja mitmeaastastest, mitmeaastasest eh, tegevuskavast. räägin ka meie tööst, sellest, millised on mõningad meie eh, leitud järeldused ja vastan hea meelega teie küsimustele. CDFOP on olemas alates tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast ja me tegeleme vett, kutseharidus- ja õppesüsteemidega, väljaõppega ja teeme koostööd erinevate sidusrühmadega. loomulikult teeme koostööd ka oma eh, sõsarametitega, kes täna siin meiega koos on. Eh, me toetame poliitika kujundamist, kujundame eh, Kopenhaageni protsessi, meie vettpoliitika tegevuskava on midagi, mida koostame ja tänaseks oleme me veelgi tugevamad oma poliitika kujundamise toetavas rollis. me teeme kvantitatiivset ja kvalitatiivset äh, uuringut või uurimusi viime läbi selleks, et toetada noori ja täiskasvanuid äh, tööturul ja väljaõppes täna eh, vahendame me teadmisi, me toome kokku erinevad osalejad ja aitame neil oma ülesandeid täita. meie asutamismäärust muudeti või uus määrus võeti vastu kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja ametlikult tunnustatakse nüüd meie ametit ka teatavate ülesannete vallas, millega me oleme juba varem tegelenud, tööturu küsimused, kvalifikatsioonid ja erinevad oskused. me põhineme oma töös oma väärtustele ja meil on paika pandud erinevad eesmärgid. me tugineme kõiges tõenditele, tegeleme kõigega tõenduspõhiselt, vaatame erinevaid, erinevate uuringute tulemusi. ja nagu ütlesin, ühendame me riike erinevate sidusrühmadega ja vahendame teadmisi. Kopenhaageni protsess, Brügge teatis, kõik erinevad, erinevad kokkulepped on need, mille raames me töötame meie nõuandekomitee on vastu võtnud äh, ka soovitused. meil on ka äh, strateegia, vetstrateegia ja digitaalne üleminek on oluline teema meie jaoks, Euroopa rohelepe on samuti meie valdkonnas oluline, rohelised töökohad, keskkonnahoidlik tööturg ja nii edasi, oskuste ümberkujundamine, uued oskused, väljaõpe ja lõpuks toetame me ka kestliku arengu eesmärke. ja vaatame, kuidas kutseharidus ja õpe saab seda kõike toetada. neljanda ja kaheksanda eesmärgi täitmise poole me püüdleme meie strateegilised koostöövaldkonnad on kutsehariduse ja õppe kujundamine, selle väärtustamine ja sellest teavitamine. sellest ma pikemalt ei räägi, kuna tegu on meie kolme peamise tegevusvaldkonnaga juba mõnda aega oleme nendega tööd teinud. tööturu teave on siin eriti oluline. tahaksin teiega jagada ka natuke andmeid ja loodetavasti te näete, miks ei ole väga lihtne näidata meie tegevuse mõju ja kuna me tegeleme uuringutegevusega, siis me andmeid esitame, võite need läbi vaadata siin slaidil, need on üsna muljetavaldavad ja kui me räägime äh, sellest, et meile viidatakse meie poliitika kujundamise dokumentides, siis eh, parlament, Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu ja rahvusvahelised organisatsioonid eh, viitavad meile OECD, ILO, UNESCO ja teised. eelarve kohta ja eelarve täitmise kohta näete siin samuti andmeid. oleme eriti huvitatud sellest, et teie, kes te määrate eelarveid, meid toetate. Sedefop on selline amet, kes viimasel hetkel kaotas kolmsada tuhat eurot just enne jõule läbirääkimistes ja me loodame, et seda kuigi tihti enam tulevikus ei juhtu. me teavitame ka kõiki oma töö tulemustest ja järeldustest meil on siin selline briifingu dokument, äh, väljas on need ka olemas laua peal, võtke kõike üks kaasa. Te näete siin paremal pool mõnda pilti selle kohta, mida me uurime, kutsehariduse õppesüsteemid, temaatilised aruanded, poliitika, ülevaated, erinevad uuringud, meie oma teadusajakirja anname me välja. nii et eh, meil on terve hulk eh, teadmisi, mis kõik on kättesaadavad kõigile meie väljaannetes ja tahan eriti välja tuua, mille üle ma olen eriti uhke. vasakul pool siin slaidil näete, et üha enam üritame me pakkuda ka veebi põhiste vahendite kaudu teavet. meil on praegu kaksteist eh, sellist vahendit. kahe tuhande üheksateistkümnendal ja kahekümnendal aastal lisanduvad eh, andmebaas kutsehariduse ja õppe kohta, kus on välja toodud erinevad eh, süsteemid, erinevad suunised ja nii edasi. ja õpipoisiõppe rahastamise kohta on meil samuti vahend välja töötatud. ja oskuste veebipõhine analüüsivahend, mis on kättesaadav meie kodulehe kaudu. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal võtsime ka Skills Forecast nende oskuste prognees, prognoosimisprogrammi kasutusele ja veel erinevaid punkte, millest juhinduda, nii et üritame teha lihtsamaks seda, et teave oleks kättesaadav, mis meil Sedefopis on ja soovitan teil ise järgi vaadata, see on tõesti väga tore. tahtsin mõned äh, järeldused äh, või meie tulemused ka välja tuua, neid natuke tutvustada, aga kuna aeg saab otsa, siis võin seda teha kahepoolselt või teiega otse hiljem. mõned äh, suundumused tööturul, demograafilised mõjud on siin slaidil, jätan need praegu vahele, aga toon välja selle, et meil on puudus oskustest ja oskusteadmistest, mis meid edaspidi piiravad meie hinnangul. meil on välja toodud peamised põhjused, mis seda teadmiste puudust põhjustavad. aga kindlasti on selle mõjud majanduskasvule, majanduskasvu aeglustumine, see, et ettevõtted on vähem innovaatilised ja nii edasi. jah seda, just see põhjus tuuakse välja ettevõtete poolt kõige tihedamini, miks eh, nad eh, piisavalt või nii kiiresti ei arene. teatud eh, tööstuse osad tunnevad seda puudust rohkem, mikroettevõtted, VKE-d, väga innovaatilised ettevõtted, kasvavad ettevõtted ja sellised ettevõtted üldiselt, kellel on raske saada juurdepääsu või ligipääsu finantsturgudele. mul on siin palju huvitavat teavet nendel slaididel, aga aeg saab otsa, nii et lähen praegu natuke edasi. ühisõppimine, meil on crowd learning uuring, mida me korraldame. üheksateistkümnendal märtsil korraldame me ka teile suunatud ürituse ja vaatame seal platvormmajandust ja sellist töötüüpi jätan siit veel paar slaidi vahele ja vaatame meie toredat templit. siin on välja toodud meie analüüs äh, vabade töökohtade kohta, ma tean, et see on kõige olulisem äh, meie kasutajatele. see on kõik selleks, et äh, meie kodanikud saaksid hakkama tööturul ja me arvame, et Cedefopi peamine äh, panus on see Euroopa Liidu edaspidisesse töösse. me keskendume eh, sellistele oskustele, mis on vajalikud eh, digitaalses maailmas, meie keskkonnahoidlikus maailmas ja need kõik on omavahel selgelt ühenduses. me edendame erinevaid poliitikameetmeid, eh, leiame rahastamisvahendeid vasakul ja poo- ja paremal pool siin slaidil näete kahte erinevat suunda. esiteks me teavitame poliitikakujundusest ja rakendusest ja teiselt poolt me ka kujundame poliitikat ise aktiivselt. ja näeme siin veel meie kahe tuhande kahekümnenda aasta peamisi tegevusi, aga kui te meile just veel kaht minutit ei anna kõneaega, siis pean siin lõpetama, näeme siin äh, meie oskust, oskuste intelligentsi, oskuste arengut ja kutsehariduse ja õppeseiret poliitika kujundamises. nii et suur tänu kuulamast ja hea meelega loomulikult vastan pärast küsimustele, aitäh! aitäh, aitäh selle väga põneva esitluse eest. meil on pärast aega küsimusi esitada ja vastata, aga kõigepealt annan sõna härra Juan Mendes Valdesile kes tutvustab meile Eurofondi tööd, palun. Eh, eh, suur tänu, kallid kolleegid. kõigepealt tahan teie komisjoni tänada. Eh, osad teie liikmetest olid siin ka eelmise mandaadi ajal ja ka sellepärast, et täna on minu viimane kord, kui ma siin aru annan. ma olen olnud Eurofondi direktor juba üle üheksa aasta ja minu mandaat saab selle aasta detsembris läbi. loodan muidugi, et ma saan siia veel tulla, aga mitte siis enam selles ametis. igal juhul aitäh teie toetuse eest meie agentuurile, meie ametile. eelmine aasta oli suurte muudatuste aasta muidugi parlamendis ja komisjonis tööd toimusid muutusid muutused, aga ka meie määruses toimus muutus, nüüd on meil selline sõsaragentuur, me oleme üldse kõige suurem nii-öelda liberaalne asutus üleüldse ja me oleme juba praegu sel aastal lõpetamas mitmeaastast, kolmandat mitmeaastast programmi lõpetamas ja sellest, selle tsükli jooksul oli meil siis aluseks neli sammast, nagu me neid nimetame, töötingimused ja jätkusuutlik töö, seal me keskendusime töö kvaliteedile, töötingimustele, kui on vaja pikemalt töötada või töö, tööl olla e, e, isegi äh, vanemaks saades äh, ja siis teine sammas oli industrial relations, töö, tingimused, töö, töötingimused, tööturu muutused, struktuursed muutused huvitavad meid ning muidugi avalikud teenused ja, ja ühiskond laiemalt, need on ka siis meie huvialas ja äh, meil olid ka sellised läbivad teemad, digitaliseerimine ja kuidas see mõjutab tööd, tööhõivet, me oleme aastate jooksul palju tegelenud selle teemaga ning äh, selline ühiskonna sidusus Euroopas oli ka selline läbiv teema, kõiki äh, tulemusi ma üksikasjalikult siin lahti seletama ei hakka, meil on olemas dokumendid, kus see on kõik kirjas, aga mm, toon välja kõige olulisema. nii, kaks tuhat üheksateist oli oluline aasta meie jaoks, me äh, avaldasime ILO-ga koos äh, äh, uurimuse, mis hõlmas nelikümmend ühte riiki, ühte koma kahte miljardit töötajat maailmas selleks, et uurida seda, milline on töö kvaliteet äh, maailmas, USA-s, Lõuna-Koreas, isegi mõnedes linnades Hiinas, Ladina-Ameerikas ning mm, teine punkt, millest ma tahaksin rääkida, on see, äh, kuidas ühitada töö ja pereelu. Äh, kas eelistatakse äh, isasid või emasid, kui selle uuringuga saime me ka üldist debatti sel teemal nagu soodustada. ja mis siis nagu pinnale jäi, muidugi kahe tuhande kahekümnendal aastal avaldati siis see ühine eh, kval-, töö, töökohtade kvaliteediaruanne eh, me tegelesime väga palju tööajaga, töö ja pereelu ühitamisega ning ähm, esitasime siis ka oma tulemusi Rumeenia eesistumise ajal ministritele. nüüd äh, tegelikult äh, praegu uurime neljakümne tuhande töötaja äh, töötingimusi Ühendkuningriik on ka hõlmatud, sellepärast et äh, protsess algas enne seda, kui Brexit, Brexitis kokku lepiti ja nüüd uuritakse töö kvaliteeti ja kaval-, kavatseme siis äh, ka raporti selle kohta avaldada, analüüsides töö kvaliteedi põhijooni ning äh, uurime nüüd ka teletööd ja õigusi, mis on nendega seotud, see on teema, mida on ka siin parlamendis arutatud. Äh, ja siis töösuhted. Äh, me oleme siin äh, paljusid küsimusi vaadelnud, aga miinimumpalga küsimus oli nagu see, mis, mis kõige rohkem tähelepanu nõudis. kas seda oleks vaja, kas seda kas, kuidas see on arenenud, mis siis Euroopa töötajatele üleüldse taskute, taskusse jääb. Need olid need põhipunktid, mida me uurisime, siin on näha ka neljateistkümnendal jaanuaril algatatud konsultatsioonide kohta informatsioon. me muidugi uurime seda ka, milline on sotsiaalne dialoog sektorite viisi ja äh, nagu ma ütlesin, enamus äh, tähelepanu läks miinimumpalgale, aga äh, see üldine tööhõive raport hõlmas ka muid küsimusi. ja just tänu sellele algatati siis miinimumpalga konsultatsioonid. kahe tuhande kahekümnendal aastal on kõige olulisem töö sotsiaaldialoogi raport, samuti ähm, analüüsime äh, me ka äh, poolaasta raames äh, sotsiaalpartneritega koostööd, sotsiaalpartnerite võimekuse suurendamist sotsiaalses dialoogis ja jällegi, milline on palga läbipaistvus, kas palga ja tööaja tingimustest tuleks midagi ajakohastada. hiljuti samuti äh, tutvustati siin ka meie raportit kollektiivlepingute üle, äh, jällegi äh, see toimus sotsiaaldemokraatide fraktsioonis, kui ka mõned muud meie aruande tutvustused ja me oleme ka Cedefopiga koostööd teinud. ma arvan, et see on kõige parem näide üldse kahe ameti koostööst. me ei jaga mitte ainult äh, finantskohustusi, vaid ka äh, viime läbi uusi või, uuringuid. intervjueerisime umbes kolmekümmend tuhandet ettevõtet Euroopa Liidus ja teeme koostööd ka ESA-ga, tööökonoomika instituudiga ja siis meil oli suur-suur äh, pilootprojekt, mille pakkus välja siin äh, seesama parlament, mis puudutas äh, just tootmise, tootva tööstuse tulevikku. ja. Information per country and then ning me kogusime siis informatsiooni äh, riikide põhiselt, analüüsime, äh, kuidas on töökohti loodud, kuidas Pariisi. on vähenenud. Pariisi lepe. Äh, uurisime seda kõike Pariisi lepingu valguses ning loomulikult ähm, jälgisime, millised muudatused on toimunud seoses tootmismuutusega tööturul. Ähm, paljud nimetasid Pariisi kokkulepet tähtsust ja meie ühisraport, mille me koostasime, on, on pühendanud terve peatüki just nende eh, tööturu eh, nagu killustatusele. nüüd eh, me oleme ka aru, arutanud ja analüüsinud tööjõu liikumist, tööjõupuudust, ma pean nüüd edasi minema, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta kõige olulisemad äh, saavutused on siin välja toodud, muidugi flagship aruanne, kõige olulisem aruanne, millest ma juba rääkisin, siis äh, heaolu ja majapidamiste äh, aruanne samuti kasu, algatati heaolu aruande või uuringu andmeid võrreldes Euroopa Liidu riikides eh, üldist heaolu ja erinevusi liikmesriikide vahel. muidugi me tahame noortele tähelepanu pöörata kahe tuhande kahekümnendal aastal, nende haridusele, koolitusele, meil on veel erinevaid projekte. ja töötajate vaesuse küsimuses on meil ka raport valmimas, äh, mida tahame ilmselt tutvustada. Jürgen juba nimetas siin, et me oleme koostööd teinud ka digitaalajastu teemadel. Mm, teie äh, lubasite parlamendiliikmetega ühise lõuna korraldada, siis me saame tutvustada ka oma, oma töö tulemusi ning visandada ka uusi stsenaariume. me tutvustasime erinevatel foorumidel ka mm, oma seirekonvergentsi aruannet, Decafinist äh, septembris esinesime ja kiirelt räägiksin ka tulemustest. nüüd äh, kasutajad rahulolu, nende asutuste inimeste rahulolu, kes meie töö tulemusi kasutavad, oli üheksakümmend viis protsenti, üheksakümmend neli protsenti arvas, et meie andmed on usaldusväärsed, üheksakümmend protsenti arvas, et nad on äh, tugevalt seotud ka oluliste poliitikatega ja nüüd kõige olulisemad äh, töönäitajad, sada kuuskümmend Euroopa Liidu dokumenti kasutasid meie andmeid äh, parlament on suuruselt teine kasutaja, komisjon kasutab meie uuringuid, kakssada kümme taotlust esitati meie, meile, et aidata kaasa te, teiste asutuste tööle, korraldada üritusi ning siin võib-olla ei olegi vaja rohkem midagi öelda, kui rääkida koostööst teiste asutustega, et et äh, meil on siin ähm, rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö ILO-ga, OECD-ga ja arutame ka koostöövõimalusi Keskkonnaametiga, sellepärast et uues töötsüklis, äh, kui me keskendume muudatustele tööturul ja ühiskonnas, tahaksime arvestada ka neid muutusi, mille on kaasa toonud kliimamuutused, me tahaksime mitte ainult äh, sotsiaalsest konvergentsist rääkida, vaid ka äh, üldisest sidususest ühiskonnas. tänan! suur aitäh teile selle oivalise sõnavõtu eest. meil on äh, võimalus kohtuda terve aasta läbi. ma arvan, et me veel ei ole levitanud kutset äh, töölõunale üheksateistkümnendal märtsil, kuid kõik võivad nüüd selle kuupäeva endale märkmikusse kirja panna sest meil toimub kohtumine platvormi töötajate teemal. mu, ühes meie eh, direktoraatide esindajatega. ja annan nüüd sõna järgmisele kõnelejale, härra proua Setlatšekile ning tere hommikust, kolleegid, tööhõivekomisjoni liikmed sooviks rääkida sellest, mis juhtus kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja sellest, mis võiks juhtuda kahe tuhande kahekümnendal aastal. Euroopa Liidus oli väga huvitav edukas aasta, tähistasime kahekümne viiendat sünnipäeva, see tähendab seda, et me oleme parandanud kakskümmend viis aastat juba töö tingimusi Euroopa Liidus, oleme olnud üsna edukad, oleme arendanud, analüüsinud tehnilisi teaduslikke eh, informatsiooni ning oleme ühtlasi ka äh, kasutanud olulisi vahendeid äh, tööohutuse osas, äh, teavitanud elanikkonda. meil on maailma, korraldanud maailma suurima tööohutuse kampaania, millest viimane lõppes tulnud aasta lõpus, see puudus ohtlikke aineid, see on väga oluline teema ning see äh, ning alustama, alustame nüüd ka uut kampaaniat kahe tuhande 2000 liu- ja lihaskonna vaevuste osas. siin äh, on äh, räägitud äh, nüüd juba sellest, millest oleme kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast peale ähm, töötanud, harmoneerisime seda teksti tööhõivekomisjoni ja teiste ametitega ning ma tahaks tõstatada ühe küsimuse mis, äh, mis äh, meie äh, asutus põhikirjas puudu oli, see oli nii-öelda puuduv lüli. oleme nüüd Matisse määranud sõltumatud eksperdid tööohutuse ja tervise osas, kes osaleb juhatuse koosolekutel, see on suurepärane, härra Vladimir Miksitš, keda ma juba eelnevalt mainisin ning tema juba eh, eh, külastas eh, esimest juhatuse kohtumist ning meie esmased kohtumised olid nii positiivsed, et ma olen täiesti veendunud, et see tähendab ka tihedamat koostööd tööhõivekomisjoni ja Euroopa Parlamendiga. mis puudutab nüüd tööohutust ja töötervist, siis on üsna palju muudatusi tehtud, kuid no see, mida me näeme, mida me tagasisidemena, eh, sidemena saame, eh, on näha, eh, et tööohutus on endiselt oluline poliitikavaldkond Euroopa Liidu jaoks. ma sooviks teile edastada informatsiooni uue videosõnumi kohta meie veebileheküljel, mille valmistas ette uue volinik Schmidti meeskond eh, ning eh, selles on selgelt öeldud, et tööohutus on oluline prioriteet eh, hõive peadirektoraadis ja kogu Euroopa Komisjonis, rõhutades ühtlasi, et uute tehnoloogiate kasutusele võtmine, uute tööoskuste, uute töötingimuste osas on endiselt oluline inimeste tervist ja heaolu kaitsta eh, nii enne kui pärast pensionile minekut. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal avaldati eh, komisjoni töödokument, mis puudutas eh, tööhõive peadirektoraadi ametite tegevuse kohta ning hinnang näitab, et, et tehtud on head tööd ning äh, loomulikult äh, puudutab see ka soovitusi kõigi meie ametite kohta. ma arvan, et me kõik võtame seda arvesse ja rakendame seda, arutame seda, kuidas rakendus äh, peaks toimuma ja millal mm, see peaks toimuma. kaks tuhat üheksateist oli väga edukas aasta, mis ühtlasi on äh, äh, mis ühesõnaga tähendas ka eelarve head ärakasutamist, tegime väga tihedat koostööd äh, liikmesriikide infopunktidega. meie jaoks on see oluline, sest meil on väike amet, et meie tööplaani ellu viia. tegime ühtlasi tihedat koostööd ka sotsiaalpartneritega, võtlesime, võtsime arvesse nende panuseid meie tööprogrammi tulles eh, nüüd kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eh, tulemusteni, siis meie esmased eh, eesmärgid olid koostada soovitusi, teha ülevaade olukorrast Euroopas ning teha koostööd tead-, teadlaste ja VKE-dega. nüüd VKE-d on kaasatud kõigesse, mida me teeme sest peame oma instrumendid, sõnumid ja informatsiooni kohaldama nende vajadustele. me avaldasime ka eh, uuemad teadusuuringud eh, küsimustele, eh, mis puudutavad tööhaigusi, see on edasi arenev ja muutuv teema, sest näeme, et tööhaigused on kasvu näitavad äh, kasvutendentsi. Äh, üks puudutas, üks suurimus puudutas võitlust vähkkasvajate vastu ning meetmete kasutamist pärast äh, vähktõve ületamist ning peale selle toimub veel peale ning peale selle veel äh, muudes süsteemides, mis on, puudutab ametihaigusi ja olemasolevate süsteemide kaasavat Euroopas. Äh, kuluküsimus äh, on meie jaoks üks olulisi teemasid ja üritame paika panna, arutame praegu konkreetsest koostööst WHO-ga ja ILO-ga ning ühtlasi koostame praegu ka eh, nimekirja ametihaigustest ja eh, vigastustest töökohtadel Euroopa Liidus ning avaldame uued arvud üsna varsti. tahaksin nüüd tulla tagasi tervisliku töökoha kampaania juurde. meie üks eesmärkidest on spetsiifilistel teemadel kampaaniate korraldaja mine ohtlike ainete kohta oli see viimasel möödunud aastal ning see oli üks meie edukamatest kampaaniatest, mille kunagi oleme korraldanud, sest äh, äh, kaasatus oli suurem kui kunagi varem. see on oluline, sest ohtlike ainete kasutamine äh, ning kantserogeensete ainete kasutamine on oluline küsimus sest äh, näiteks Hollandi eesistumise üks eesmärkidest on äh, teekaart kantserogeensete äh, ainete küsimuses. teekaardid on oluline Euroopa Liidu ameti jaoks. me aasta tagasi avaldasime põhjaliku ülevaate ning ning see on oluline eriti instrumentide ja tegevusvahendite väljatöötamiseks VKE-de jaoks oleme juba pikka aega eh, neid välja arendanud. Eh, oleme ORA, eh, OIRA, elektroonilist interaktiivset riskihindamisvahendit Eh, kasutanud ning teinud koostööd sotsiaalpartneritega liikmesriikide tasandil, mis on üks olulistest valdkondadest. me eh, tege-, teeme koostööd sotsiaalpartneritega eh, ka ehitussektoris ning põllumajandussektoris, sest seal just tegutsevad enamused VKE-dest. oleme ka Essener uuringu lõpule viinud ning me suutsime ka küsitleda neljakümmend viit tuhandet eh, isikut, kes eh, tegelevad ettevõtetes tööohutusega ning eh, suutsime analüüsida andmeid liikmesriikides ning saame neid andmeid võrrelda eelneva Esseneri uuringuga, kuid olulised ja huvitavad on ka uued andmed, mis puudutavad äh, Äh, äh, äh, siis esmaseid andmeid ning saime nüüd küsida ka seda, kuidas on andmed vastu võetud ja kas on midagi muutnud ettevõtete tasandil. ühtlasi töötame välja ka uue ülevaatliku baromeetri, kus näeme siis Eh, erinevaid indikaatoreid Euroopa tasandil, võite seda külastada ning kõigi äh, riikide andmed sealt üle vaadata. nüüd vaadates kahe tuhande kahekümnendat aastat, eh, tahaksin mainida meie põhilisi tegevusi, üks, mis puudutab luu- ja lihaskonna vaevusid, mis on üks põhjuseid äh, pikaajalise haiguslehe või varase pensioni Eh, kasutamiseks eh, ning see on eh, siis tegevus, millega jätkame selle aasta oktoobris. digitaliseerimine on oluline osa, hakkame koostama OS ülevaade tööohutuse, töötervise kohta ning peame selles osas tööd jätkama ja võtame aluseks kandmed mikro- ja ettevõtete ja VKE-de kohta ning sellele toetudes vaatame üle selle, mis, millest sõltub eh, otsuste eh, täitmine ning eh, hakkame ühtlasi uurimust läbi viima uue metodoloogiaga vähiriskifaktorite osas ning hakkame töötama ka kah-, tegevusi kahe tuhande kahekümne esimeseks aastaks, milleks on siis ringmajandus, eh, küsimused ja tööohutuse eh, eh, seostest, samuti ka psühhosotsiaalsed riskid, mis on lõputu lugu, sest on väga tundlik küsimus ning meil on vaja rohkem äh, informatsiooni ja rohkem instrumente, et ettevõtete tasandil olukorda parandada. see on minu poolt kõik, aitäh! Äh, suur tänu! nüüd annan sõna härra Onestiinile. ja tema räägib meile ETF-i tööst, Euroopa Koolitusfond. aitäh! ja suur tänu sellele komisjonile selle võimaluse eest tulla teile täna rääkima mõningatest punktidest meie koolitusfondi töös. räägin teile peamistest punktidest ja lisaks sellele on meil hulk väljaandeid, millesse saate täpsema ülevaate meie koolitusfondi tööst nagu paljud teist teavad, avanes meil võimalus kohtuda ka eelmisel aastal selleks, et saada esimest eh, ülevaadet selle eh, fondi tööst. tegu on ainsa Euroopa Liidu ametniga, ametiga, mille töö toimub väljaspool Euroopa Liitu. me tähistame kahe tuhande või tähistasime kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ka oma kahekümne viiendat aastapäeva ja seepärast oli õige hetk vaadata üle meie volitused, meie tegevus ja kas me peaksime ajakohastama oma tegevust selleks, et paremini hakkama saada nende ülesannetega, mille see koda on meile andnud. kümme aastat tagasi neid volitusi ka uuendati me vaatasime üle meie strateegia, me vaatasime, milline on meie panus, mul on hea meel, et Euroopa Parlamendi, Euroopa Parlamendi sõltumatud vaatlejad, proua Bauer muuhulgas on meiega täna siin. me tegeleme selliste riikidega, see on ülemineku ja arenguriigid idapartnerlusriigid, Kesk-Aasia, Lääne-Balkani riigid, Lõuna-Ameerikas riigid, vaatame, mis, millisel taustal me kogu oma tööd teeme. ja olukord on praegu selline, et üha enam on lünkasid selles millised on need oskused, mida on vaja ja on ka nihe vajatavate oskuste ja pakutavate oskuste vahel. et see ei ole ainult meie partnerriikide probleem, aga mõningates nendest riikidest on see probleem väga tõsine ja me nägime, et eh, ka oskuste ajakohastamise ja, ja oskuste täiendamise eh, küsimus on selgelt seotud ka kestlikkuse ja riigi arenguga nii et meie aruteludes vaatame me seda, kuidas meie Euroopa Liidu ametina saame oma panuse anda selleks, et toetada nende riikide jõupingutusi teatavates valdkondades. natuke tausta kohta veel nii palju, et Euroopa Liidus ja partnerriikides igal pool on palju olulisemaks muutunud oskuste küsimus, see on ka palju olulisem poliitilises arutelus, me näeme seda Euroopa sotsiaalõiguste sambast, mis oli üks peamisi saavutusi viimase paari aasta jooksul, see, et haridus ja õpe on väga olulised meie poliitilistes prioriteetides, aga me näeme ka eh, oma, eh, oma ametis seda, et väljaõpe on olulisel kohal laienemise osas toimuvad samuti muutused, mõned kandidaatriikidest kiirendavad oma tegevust selleks, et täielikult kasu lõigata liikmelisusest mingil hetkel ja me näeme ka, et uue rohelise kokkuleppe raames viitas komisjon sellele, et uued oskused saavad olema keskse tähtsusega ja mitte ainult oskused liikmesriikides, vaid ka partnerriikides, kuna roheleppes on selgelt välja toodud, et tahetakse edendada kestlikkust ja tuleb vaadata väljapoole Euroopa Liidu piire ja uues välissuhete programmis või töökavas on samuti välja toodud, et kavatsetakse jätkata Euroopa Liidu toe pakkumist selleks, et arendada väljaõppe- ja haridussüsteeme Euroopa Liidu partnerriikides. ja meie Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu eh, koostöös samuti seda teeme toon teile mõned peamised punktid välja, millega me tegeleme. tahaksin tänada kõigepealt eh, Katrin Langensiipenit, kes eh, aitas meil võõrustada samuti hiljutist üritust ja saime tutvustada peamisi punkte oma strateegias. tegu oli kindlasti väga hea võimalusega teiega natuke suhelda uus strateegia käsitleb erinevaid eh, hariduse või väljaõppevaldkondi, peame vaatama, kuidas eh, õpe saab suurendada riikide suutlikkust tulla toime erinevate oskuste vajadustega. vaatame väljaõpet üleüldiselt ka õppe ja haridussüsteemi taustal vaatame, millised poliitikameetmed on võimalik võtta selleks, et toetada tööturu edendamist, vaatame demograafilisi küsimusi, demograafilised äh, muutused ja ka rändeküsimustega tegeleme. ja selle kõige raames saime aru, et meie ametina ei saa uusi vahendeid, rahalisi vahendeid ja sellepärast peame me tegema oma tööd tõhusamalt, selleks et pakkuda rohkem oma partnerriikidele. seega peame tegema rohkem tööd selle nimel, et töötada riike, kes tegelevad praegu reformi, reformidega ja nende riikidega, mis on prioriteetsemad Euroopa Liidu jaoks kasutame seal kindlasti oma oskusteavet ja teeme seda siis, kui eh, see on vajalik. ja uue strateegia raames tahendame me oma oskusteavet kasutada nii-öelda knowledge up süsteemis, oma meetodid, reformid ja lähenemisviisid, mis on varasemalt toiminud välissuhetes, võtame need ja jagame neid veelgi laiemalt. vaatame üle selle, kuidas me nõu anname partnerriikidele, vaatame seda, kuidas me aitame neid mitte ainult uute meetmete kujundamisega, vaid ka prioriteetide seadmisega ja nende elluviimisega. samuti tegeleme väga olulise valdkonnaga eh, sellega, et poliitika kujundamises põhinetakse tõenditele. ja meie viimane element selles strateegias on see, et et partnerlustes peame omalt poolt pakkuma veelgi enam. üks, mis on muutunud eh, alates sellest, kui kakskümmend viis aastat tagasi koolitusfond loodi, on see, et eh, on palju rohkem erinevaid eh, ameteid ja organisatsioone, mis tegelevad hariduse ja õppega, on kahepoolseid organisatsioone, on UNESCO, Rahvusvaheline Tööbüroo ja nii edasi nii et peame rohkem nendega koostööd tegema selleks, et luua parem sünergia nendega ja peame optimeerima oma panust ja tuginema eeltehtule ja teiste organisatsioonide tööle oma töös. nüüd kahe tuhande kahekümnenda aasta kohta tegu on meie jaoks ülemineku aastaga, loome ja võtame vastu oma uue strateegia ja tahaksime, et see uus strateegia oleks kasutusel kahe tuhande kahekümne esimesest aastast alates, nii et vaatame üle ja loome mõned juhtprojektid, toon välja kolm, mis võib-olla teile huvi pakuvad. esiteks meie seireprotsess, Torino protsess, mis toimub kaheaastaste perioodide kaupa ja kahe tuhande kahekümnendal aastal keskendume kolmele geograafilisele piirkonnale idapartnerluse riikides. siis Valgevenes vaatame piirkondlikul konverentsil üle nende arengud idapartnerluse tippkohtumisel räägitakse ka selle tulemustest. lisaks sellele keskendume Vahemere piirkonna riikidele ja teeme koostööd ka Kesk-Aasia riikidega, nii et kui kellelegi pakuvad erilist huvi need riigid, siis alati on meil hea meel selle üle, kui parlamendisaadikud meie koosolekutel ja nendel riiklikel kohtumistel osalevad. nii et kui olete huvitatud, siis saate nendes aruteludes osaleda, kui me esitleme nende protsesside tulemusi koos nende liikmes, koos nende partnerriikidega, siis on võimalik selles töös osaleda. ja teine valdkond, mille tahtsin välja tuua, on see, et tegeleme tulevikuoskustega, aga vaatame traditsioonilisi sektoreid, seda, kuidas need on muutumas. üheks näiteks võin teile tuua näiteks põllumajanduse Iisraelis ja Marokos ja Türgi autotööstust analüüsime samuti ja vaatame, kuidas uued oskused eh, muutuvad olulisemaks sellistes traditsioonilistes eh, sektorites, mis on veel domineerival kohal meie partnerriikides ja lisaks sellele vaatame ka, milliseid suurandmete lähenemisi oleks võimalik välja töötada nendes riikides, kus andmekogu ja andmebaaside süsteem ei ole nii tugev veel kui näiteks liikmesriikides Euroopa Liidus. ja viimaseks elemendiks, millele tahtsin tähelepanu juhtida, on see, et me toetame komisjoni jõupingutusi selleks, et töötada välja võrgustik seoses professionaalse eh, suurepärase tööga, see on seotud Erasmuse võrgustikuga, me laiendame tööd ka oma partnerriikidesse selle programmiga seoses, selleks et eh, vaadata, kas eh, nad suurepärase kutseõppe valdkonnas saaksid samuti koostööd teha ja anname selle viisi keskenduda edasi uutele vahenditele aitäh ja viimaseks saab sõna meie kõige uuem amet. annan sõna härra Kurellile, palun, Eela nimel. In... suur tänu, suur tänu küllakutse eest, tõesti, see on kõige noorem amet ma ei saa siin mingisugustele aastapäevadele viidata, kahe tuhande, kahe tuhande üheksateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta põhieesmärgid meie ametis on siis äh, luua vajalikud juhtimisstruktuurid, äh, nii et me saaksime järgnevatel aastatel äh, korralikult töötada ja minu äh, jututeemad on võib-olla sellised igavamad kui eelkõnelejatel, sest me peame väga palju rääkima logistikast, et tõesti äh, meie ametil oleks äh, piisavalt personali, et me oma ülesandeid saaks teada. muidugi inimesed juba tegelevad kõige sellega ja me oleme avaldanud ka direktori ametikoha täitmiseks äh, kuulutuse eelmisel aastal, nüüd tuleb teatud menetlused läbi teha, et siis umbes suvel äh, uus direktor saaks ametisse astuda. Äh, see tähendabki, et, äh, et mina olen siin võib-olla esimest ja viimast korda teie komisjonis. muidugi on kahju, aga teisest küljest nii see läheb, me tahame, et meie amet korralikult tööle hakkaks ja nagu te teate, te olete ka meie ameti asutamisüritusel kohal olnud oktoobris eelmisel aastal. see oli väga kõrgetasemeline üritus, komisjoni president oli kohal ja meil on toimunud kaks äh, haldusnõukogu koosolekut, esimesel oktoobris võeti kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tööprogramm vastu, see puudutas administratiivseid küsimusi eriti äh, või täpsemalt ja nüüd siis teine äh, tööprogramm pühendas, pühendati juba kahe, kahe tuhande kahekümnendale aastale tähtis oli äh, kahe tuhande kahekümnendal aastal keskenduda kahele põhiteemale. kõigepealt äh, lihtsustada äh, ligipääsu informatsiooni tööl liikumise, liikuvuse kohta ja me oleme haldusnõukogu liikmetega koostööd teinud selleks, et tõesti äh, äh, oleks statistilisi andmeid, mida ka amet, valdkondadega jagada ja teine puudutab siis äh, ühisinspektsioone ja äh, selleteemaline töörühm tuleb kokku juba järgmisel kuul. loomulikult äh, siin on vaja mõista, võtta realistlikult, millised meie ambitsioonid saavad üldse olla aga meie ametis on otsustatud, et me tahame üheskoos töötada Euroopa äh, platvormil äh, selleks, et võidelda ümbrikupalkade vastu ja ähm, me tahame teiste ametkondadega koostööd teha ja kindlasti äh, tahaksin ühte sümboolset sammu veel nimetada, me kavatseme järgmisel aastal ühisinspektsioone korraldada, muidugi mingisugust äh, ülehelikiirust siin ei ole, me töötame järk-järgult, samm-sammu haaval. Äh, tähtis on, et äh, me kogu logistika paika saame, aga juba on töö kai-, käima läinud ja näha, et amet töötab nüüd juhtkond on siis kaks põhiprioriteeti paika pannud, ligipääs informa-, informatsioonile ja ühisinspek-, inspektsioonid, aga see ei tähenda seda, et me oleme muud teemad kuidagi ära unustanud. tahaksin siin kahte teemat just esile tuua, nimelt äh, tegevuse jätkumine kahes, kahel olulisel platvormil EURES äh, tuuakse komisjoni alt meie ameti alla, EURES on juba pikka aega töötanud ja teinud seda edukalt ja me tahaksime teha nüüd, et äh, see kõik äh, sujuvalt toimiks, eriti just et eh, IT-valdkonnas, et andmed eh, liiguksid korralikult ja loomulikult EURES-e jõupingutused ei tohiks kuidagi kaduma minna, neid peaks pigem tugevdama. ja veel siis üks teema, millest ma juba ka rääkisin, platvorm illegaalse töö vastu. Eh, planeerimata ja see on deklareerimata tööplatvorm. Eh, eh, ja eh, me oleme näinud, et kõik liikmesriigid, sotsiaalpartnerid on huvitatud sellest tööst ja nii nagu meie ametiasut-, asutuse äh, asutamismäärus näeb ette, me tahame sõltumatult tegeleda selle äh, teemaga, et see platvorm toimiks hästi, see on meie soov ja tegeleme sellega. aga ma ei kujuta ette, et võiks mingeid, mingeid probleeme tekkida, kõik peaks hästi sujuma ja muidugi äh, sisendab mulle julgust ka see, et platvormid teevad ka juba omavahel koostööd. muidugi järgmisel aastal ja järgnevatel aastatel on ka suuri väljakutseid, aga need puudutavad pigem logistikat. nimelt eh, liikmesriikide kontaktpunktide Äh, paikapanemine, need on inimesed, kes liikmesriike esindavad võrgustikus äh, ja tagavad siis äh, meie ameti korraliku funktsioneerimise omalt poolt. tahame väga palju tööd teha sel, selle teemaga, tähtis on, et liikmesriigid leiaksid ja ametisse määraksid õiged inimesed me oleme juba kokku leppinud selles, milline on nende töökirjeldus. tähtis on tugevad sidemed liikmesriikide administratsioonidega selleks, et luua selline ühine tööraamistik. ja ma arvan, et äh, meil on vaja päris palju pingutada, nagu ma ütlesin, logistika ei ole sugugi vähetähtis meie ei ole poliitikud, me saame aru, et, et kui poliitikud ei ole huvitatud sellest, et logistika toimiks, siis on väga raske seda toimima panna. nüüd äh, tegime ettepaneku haldusnõukogule ähm, juba praegu meetmeid võt-, võtta selleks, et, äh, et, et olla ette valmistatud ühisinspektsioonideks aastal kaks tuhat kakskümmend. nimelt äh, me tegime ettepaneku vähemalt ühe inspektsiooni korraldamiseks ja ja siis haldusnõukogu ütles, et ei, neid peaks olema rohkem. nii et kõik läheb hästi, tänan. aitäh nende huvitavate ettekannete eest. annan nüüd sõna fraktsioonide esindajatele võib-olla on võimalik kõik küsimused äh, ühe äh, voorus ära äh, küsida, kõigepealt EPP nimel proua Franzen, suur aitäh selle väga huvitava ettekande eest erinevate ametite tegevuse kohta, statistika, teadusuuringud, soovitused, need on meie jaoks väga tähtsad, meie tööhõive komisjonis ootame huviga edasist ähm, koostööd äh, tööhõive komisjoni ja erinevate ametite vahel äh, uue Euroopa Tööhõiveametiga ja võib-olla soovitus äh, uue MEP-ina äh, oleks huvitav külastada erinevaid ameteid eh, praegusel ametiajal ja võib-olla ka kaks eh, küsimust, eh, kuidas oleks paremini võimalik rakendada ILO konventsioone oma otsustesse, see oleks siis esimene küsimus. teine küsimus, tahaks küsida äh, ka seda, kas teile tundub, et teie töö, ameti töökoormus äh, kasvab äh, ja kas äh, teie eelarve on selle vääriline? võib-olla vastake esimene küsimus, esimesele küsimusele. vastan kiiresti, me iga aasta külastame ühte ametit ja alati Eh, on, palutakse teada anda kõigil saadikutel, kes soovivad neil missioonidel osaleda. Eh, Mariann Finde SMD nimel. suur aitäh teie kiire ja põhjaliku ettekande eest. see on väga oluline osa meie tulevasest tegevusest, jätkan taani keeles Mr. Sibbel. Det er meget vigtigt, at... Eh, härra Siiven on äärmiselt oluline, et eh, kõik eurooplased saavad pidevat eh, koolitust, on äärmiselt oluline aru saada sellest, kuidas saab praegustele muutustele vastu Äh, astuda, millised on põhitakistused äh, nende muudatustega tegelemiseks lähiaastatel. ma tänan teid väga selle eest, et te esitasite oma fondi kohta nii põhjalikku ähm, informatsiooni, olen väga palju infot leidnud ka teie veebileheküljelt. Te rääkisite äh, ka palkade läbipaistvust, te teate, et palgalõhe on väga suur meeste ja naiste vahel kas see mängib äh, äh, rolli äh, praeguse palkade läbipaistmatuses? ma kuulasin ka seda, mida rääkisite ohtlikest ainetest töökohtadel ja see, kuidas me näitame konkreetseid, teeme, esitame konkreetseid näiteid töökohtade kohta, peaks äh, olema inspiratsiooniks selleks, et äh, tegutsema äh, hakata, ma loodan, et te kasutate sama meetodit ka luu- ja lihaskonna vaevuste kohta ettevõtted peavad tõesti aru saama ju, mis toimub. härra Siibel rääkis töötingimuste muutmisest töökohtadel. kui neid muudatusi e-, ei, ei võeta arvesse, tekib see psühhosotsiaalne stress, kuidas selle probleemiga toime tulla? suur aitäh! järgmisena saab Renew nimel sõna või soovite kellelegi teisele sõna anda? suur aitäh teile. ma tahaks äh, anda kolleeg Veronikile sõna, kellel on spetsiifilised küsimused tervise kohta. suur aitäh, ma räägin prantsuse keeles. minu küsimused on seotud eelkõige sellega, mis puudutab äh, äh, terviseküsimusi, nagu te teate, on äh, tekitatud äh, viimastel aastatel kantserogeensete ainete ohtlikkuse kohta. Te ütlete, et igal aastal diagnoositakse sada kakskümmend tuhat vähijuhtumit, mis on seotud äh, ohtlike ainetega kokkupuutumisega töökohtadel ning pooled neist inimestest on tööeas. ravivõimalused on paranenud, kuid väga paljud Eh, nende seast, kes haigeks jäävad, eh, eh, peavad elama pikaajaliste vaevustega, mis ei lase neil tööturule tagasi tulla. samuti peab ettevõteteni jõudma see, kuidas töökohtadel töötajate tervist paremini kaitsta. siin räägiti Äh, kantserogeensete ainetega kokkupuutumisest, mis ei ole seotud töökeskkonnaga. nagu te teate, hiljutised uuringud on näidanud, et öötöö äh, suurendab naistel märkimisväärselt rinnavähi, äh, rinnavähki haigestumise ohtu. kas te olete teavitanud töötajaid nendest ohtudest, mis on seotud vähi võimaliku tekkimisega, kuid mis ei ole otseselt seotud ohtlike ainetega? aitäh! suur aitäh! kui mu silmad mind ei peta. roheliste poolt ma ei näe kedagi, kes sõna sooviks. ID fraktsioonist? ei. härra Kirking, kas te räägite ECR-i nimel? aitäh! kahjuks ma jõudsin alles just praegu kohale, sellepärast et ma olin just konverentsil, nii et äh, ma olen natukene, päriselt ei ole kursis praegu mm, äh, äh, sellisel juhul ma ei näe ka kuue nimel, kas võib siis anda siis sõna teistele kolleegidele ja anda siis sõna meie külalistele uuesti. Teil on võimalus sõna saada kõigepealt äh, siis saadikud, siis eksperdid ja direktorid. kõigepealt Johan Danielson. suur aitäh! suur aitäh äh, kõigi nende programmide äh, ja äh, esitamise eest. mul on üks küsimus, mis on seotud tööhõiveametiga. ma, mul on hea meel selle üle, et et eh, te soovite eh, ühisinspektsioone läbi viia. minu esimene küsimus pidi puudutama eh, ambitsioone pilootinspektsioonide läbiviimiseks, aga nagu ma sain õigesti aru, siis ambitsioon on täiesti olemas ning äh, ma loodan, et äh, see ambitsioon jääb äh, endiselt kõrgeks, ma loodan, et te mitmeid inspektsioone viite läbi, sellepärast et üks äh, on üsnagi piiratud ambitsioon terveks aastaks ning ma tahaksin küsida, milline on sünergia olemasolevate erinevate ametitega liikmesriikide tasandil ja, ja tahtsin ühtlasi küsida, kuidas vältida tegevuse dubleerimist ning mul on veel küsimus, mis puudutab ametite teist äh, külge, sest siin praegu on räägitud sotsiaalpartneritest äh,, kuid äh, juba praegu teie ameti käivitamisel oli esitatud äh, mitmesuguseid äh, juhtumeid äh, ametiühingute poolt, nii et minu küsimus on siis järgmine. Ähm, milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete kasutusele võtta nende juhtumite, praeguste ja tulevaste juhtumite osas? annan nüüd sõna proua Fernandesile. suur aitäh, ma räägin hispaania keeles, et olla arusaadav suur aitäh ametite esindajatele. minu küsimus puudutab eelkõige seda, mida ütles oleme nendes valdes, sest need on seotud terviseküsimustega. suur aitäh selle eest, et olete nii palju uuringuid läbi viinud just töötingimuste osas ning töötajate tervise kaitse osas, kuid üks suur puudujääk on see, mis puudutab vaimset tervist ning ma alati rõhutan, kui nagu eelmine kord siin olite, rääkisin sellest samast kõige tavalisematest eh, ärevuse, ärevushäiretest, eh, mis on konkreetselt seotud spetsiifiliste aspektidega ning äh, neid on võimalik tegelikult kergesti ennetada. on tõsi, et äh, see kõik on seotud äh, üldise tervishoiu küsimusega ning Euroopas on soov, et vaimse tervise hool, eest hoolitsemise eest äh, oleks välja äh, töötatud ka mingisugune Euroopa strateegia, kuid sinna just keskendutakse rasketele haigustele nagu skisofreenia, kuid oleks vaja tavapäraseid ähm, häireid äh,, kuidas neid äh, ravida, me peame välja töötama, selgitama sellised äh, töötingimused, äh, mis parandavad töötajate vaimset tervist ning äh, meil on vaja märksa rohkem survet avaldada selleks, et Euroopa Komisjon äh, sellega tegelema hakkaks, Euroopa Parlament juba tegeleb sellega, et oleks olemas äh, soovitused ja suunised kõigi liikmesriikide jaoks, mis aitaks just nimelt psühhosotsiaalseid aspekte arendada ning eh, kõik see, mis on seotud digitaliseerimisega, on väga suurt mõju avaldanud selles valdkonnas, kõik see, mis on seotud eh, eh, hüperühendusega, siin oleks samuti vaja samme astuda, meil oleks vaja õiguslikku raamistikku, mis selle küsimuse lahendamisega tegeleks, see aitaks ära hoida selliseid haigusi, mis äh, praegusel hetkel äh, on seotud äh, paljude haiguslehtede ja ühtlasi isegi enesetappudega. ning tahaksin teid tänada tehte eest ja ma paluksin, et te toetaks, toetaks Euroopa Parlamendi esitades andmeid, mis aitaks välja pakkuda sellised töötingimused, mis kaitseks mitte ainult füüsilist, vaid ka vaimset tervist. nüüd annan ma sõna äh, suur aitäh, juhataja. meil on vist üks asi äh, äh, ühist äh, härra Venendes Valdesiga, see on ka minu viimane osalus selle komisjoni tööl, soovin teile kõike head ja tänan teid suurepärase töö eest. mul oli kiusatus küsida härra Stini käest, kas me oleme nüüd naaberriigiks ja kas võime teid tervitada äh, Äh, külalisena Suurbritannias ja tahtsin selle asemel äh, rääkida ühest äh, teisest küsimusest. Euroopas on seitsekümmend viis miljonit inimest, kellel on liialt madalad oskused ja räägime hirmus palju noortest inimestest. aga mind huvitavad eelkõige demograafilised muutused ja vanemad inimesed, sest minu meelest haridus äh, Eh, küsimused, eh, tööjõu küsimused ja eh, muud sellised väärivad ülevaatamist ning ma sain nagu niimoodi aru härra Siibelist eriti, et selles osas tehakse tööd edasi, ma tahaks teada ka, kas teil on mingisugust koostööd näiteks ma-, Maailma Tervishoiuorganisatsiooniga, London on sellega tegelenud Eh, sest oleks oluline, kui sellistesse protsessidesse kaasataks eh, ka kodanikuühendused. ja nüüd annan sõna järgmisele kõnelejale. aitäh! mul on kaks eh, küsimust, kõigepealt suur aitäh nende ettekannete eest. härra Siibel ütles õigesti, et see on keeruline küsimus, enne oli neli ametit, nüüd on viies amet sõsarametid on olemas, nii et sellega on kõikidega vaja kohaleda, see on teie kõigi jaoks keeruline. mõni teie, mõnel on mandaat kakskümmend viis aastat vana, teisel on uus mandaat. kas on võimalik rääkida paremast tööjaotusest eh, ning kuidas oleks võimalik eh, ühendada selle viie ameti töö? mind huvitab äh, et Euroopa avalik teenistus oleks äh, tõhus, ma tean, et teie eelarve on väga keer-, äh, väga väike ja tean, et teil on raske uusi inimesi palgata, ma äh, tean, et aina rohkem soovitakse hankeid teha väljaspoolt, kas see trend kasvab ja kui palju on teie ametites inimesi, kellel on tõesti hea Äh, äh, pikaajaline leping. järgmine kõneleja. suur aitäh. Mm, ma räägin prantsuse keeles ja mul on äh, kaks küsimust, millest üks puudutab Euroopa Tööjõuametit, mille osas on väga kõrged ootused ja ma tahaks teada, kas äh, on toimunud mingisugused mõttevahetused nendega ja millised? teine küsimus puudutab eelkõige eh, meie Euroopa eh, koolitusküsimusi ja, ja uuringuid, mis puudutavad ametioskusi, eelkõige Vahemere riike, mind huvitab see eriti eh, just see piirkond kuidas te kavatsete koostööd teha ettevõtetega, et, äh, et äh, arendada tulevikus pädevusi ja oskusi? ja minu nimekirjas on viimane parlamendi nimel kõneleja, härra Miller ma räägin poola keelt wszystkim za bardzo ciekawe informacje, to wielka przyjemność. suur aitäh selle huvitava info eest. tõesti oli huvitav kuulata, kuidas esinevad eksperdid, keda see teema nii huvitab. mind huvitab kõige rohkem see, kuidas kõige paremini koolitusi läbi viia, et, et tööturu vajadustele paremini vastu tulla. juba aastaid need eh, koordineerimistegevused eh, on juba olemas. ja sellepärast ma tahaksin teada, kuidas oleks võimalik midagi muuta, mis ma sellega öelda tahan? kas koordineerimistööd on võimalik eh, parandada? kas äh, töötingimused äh, on seotud äh, sellega, millised on tööturu, kas on võimalik, et näiteks kas te arvate, et teie tööl on mitte ainult praktiline aspekt, vaid ehk siis eh, millised eh, on suhted teie eh, teie tehtavat töö ja tegelikult tööturu tingimuste osas. suur aitäh. ma annan nüüd sõna. ja proua Regner järgmisena. I am going to give the floor to the expert on behalf of the uh, parliament, so, so uh, everything. Thank you very much, chair, to uh, uh, let me ask also a, a question aitäh, tahaksin samuti küsimuse esitada, mul on väga kahju, et ma nii hilja kohale jõudsin. ja minu küsimus on seotud soolise võrdõiguslikkuse ja see on suunatud kõikidele esindajatele siin täna. kõigepealt soolõime, kuidas teie seda rakendate oma ametites või oma institutsioonides ja teiseks, mil määral toimib praegu see, et ka EIGE-ga hea koostööd oleks. ma saan aru, et Dublini fondiga seoses on koostööd palju, aga ma arvan, et sünergiat ja võimalikku sünergiat tuleks võimalikult palju ära kasutada, nii et kuidas teil sellega läheb? ja lõpuks ma näen, et need ametid kõik tegelevad selliste teemadega nagu töötavad naised nii et soolise palgalõhe küsimus tõstatub seal, milliseid ettepanekuid teha ja ma hea meelega kuuleksin natuke täpsemalt eh, selle kohta, eriti seoses Dublini küsimusega. mil määral te valmistate oma tööd ette komisjoniga koos? ja loomulikult ka miinimumpalgaga seoses eelkõige on naised need, kes eh, võrdväärsetel töökohtadel teenivad vähem raha. nii et millist tööd teie ametid teevad? ma vabandan, et ma nii palju küsimusi esitan, aga hea meelega tahaksin kuulda ka sellest soolisest aspektist, aitäh! aitäh, Evelin! annan nüüd sõna endisele kolleegile härra Beckerile. ja tema on meie ekspert CDFOPis. aitäh, ma tahaksin ise oma, omalt poolt ka tänada tegevdirektorit Siibelit selle ülevaate eest, mis selgelt näitas meie Sedefopi tööd. ja me teame, et tööturul digitaliseerimise, demograafiliste muutuste küsimus tekitab praegu probleeme Need aspektid on kõik olulised. ja kui me näeme, et oskustööjõudu on nii vähe, kui seda on, siis eh, peame me nende küsimustega kindlasti tegelema. mina isiklikult leian, et, eh, et on vahendid, et nende vahenditega kutsehariduse ja õppega tegelemiseks eh, tuleb tööd teha Euroopas, tuleb pakkuda oskusteavet ja on vaja teada, mille kallal veel tööd teha tuleb. me teame, et strateegilises tegevuses on samuti eesmärgid paika pandud ja me niimoodi pehmelt öeldes motiveerime kõiki riiklikke ametiasutusi ja organisatsioone tegema koostööd erinevate institutsioonide ja sotsiaalpartneritega, kes võivad olla väga kasulikud selles protsessis. üritame neid kaasata ja motiveerida, et nad riiklikul tasandil tegutseksid. rahvastiku osas see, et kõigil, eriti noortel, oleks kogu elu jooksul võimalik Eh, töökohti taotleda ja ennast täiendada, see jääb minu jaoks eh, ikkagi prioriteediks ja Euroopa eksistentsi püsimise koha pealt on oluline eh, see kõik ja ma tahaksin rääkida sellest, kuidas mina näen oma rolli seal. see kvalifikatsioonide küsimus, see, et Euroopa jõuaks maailmas tipp, tippu oma väljaõppe poolest ja ma palun, et kõik Empli komisjoni eh, töö, kõik saadikud siin eh, toetaksid neid eesmärke. ja kui me kuulsime siin seda hüüdlauset eh, Making that fit for the future, see on tõepoolest tõsi ja toetame teid selle saavutamisel, aitäh! aitäh, härra Becker! proua Lopes Fontenay on meie ekspert Eurofondis, annan talle ka sõna. suur tänu. tõepoolest, nagu härra Menendez Valdes juba ütles, Eurofondi peamine eesmärk on riiklikele ja Euroopa institutsioonidele ning sotsiaalpartneritele pakkuda teavet, tõenduspõhit teavet selleks, et nad saaksid otsuseid võtta ja tema esitlusest oli selgelt näha, millist suurepärast tööd amet viimase paari aasta jooksul teeb ja mina endise saadikuna Euroopa Parlamendis võin öelda, et ma mõistan, kui keeruline on seadusandlusega tegeleda selleks, et Euroopa kodanike elud ja eraelud äh, oleksid tasakaalustatud võimalikult palju era- ja tööelu suhtes eesmärgid on paika pandud, analüüsitakse erinevaid kategooriaid inimestest. ja siis, kui meil on vajalikud andmed, siis on loomulikult see töö kõik palju lihtsam ja seda teavet, mida Eurofound esitab, kasutatakse üha rohkem ja see on üha asjakohasem, nagu me näeme ka eelseisvates konsult-, konsultatsioonivoorudes, kus räägitakse miinimumpalga küsimusest, mis on väga vastuoluline küsimus, peame vaatama neid andmeid eh, hoolikalt siin on oluline vaadata üle ka eh, leibkondade eh, olukorda eh, ning viimastel aastatel oleme näinud, et olukord tööturgudel paraneb Euroopas, kuid samas majanduslik ebavõrdsus liikmesriikide ja regioonide vahel on väga suured ning ning majandustsükkel võib negatiivset mõju avaldada võtame arvesse ühtlasi ka demograafilisi väljakutseid või ka küsimused, mis on seotud tehnoloogiliste muutuste, kliimamuutuste ja üleilmastumisega. kui on vaja andmeid ja empiirilisi tõendeid, mis võimaldavad turvalisemalt neile väljakutsetele vastu astuda ning et praegune äh, uuring oleks äh, ka kasulik, peab olema äh, ka, see äh, peab olema ka arukas eelarve kasutamisega, siin juba räägiti näiteks, näiteks teenuse sisseostmisest, see kõik on seotud eelarvega, arvan, et peame toetama Euroopa Parlamendis ameteid, et neil oleks piisavalt suur eelarve ning eh, lõpetuseks tahaksin meenutada, et kui töökohad eh, kaovad ära, siis tulevad teised asemele. peame suutma sündmustest eh, ette jõuda, et saaksime pakkuda kvaliteeti, ilma et töötajate olukord halveneks ning tahaksin esile tõsta härra Menendesi suurepärast tööd viimastel aastatel, aitäh! Thank you uh.... aitäh teile. nüüd saab sõna härra Mikic, kes on EU OSHA-s meie ekspert. aitäh. kõigepealt tahaksin tänada EU OSHA töötajaid selle sooja tervituse eest, mis mulle osaks sai nende haldusnõukogus ma arvan, et see on oluline alus meie tulevaseks koostööks. tahaksin tervitada mõningaid prioriteete, mis EU OSHA-l järgmiste aastate jooksul olulised on, eriti digitaliseerimine, kutsehaigused, mis loomulikult nagu Prolatšek ütles prioriteediks psühhosotsiaalsed ohud, mida mainiti igaüks eh, saadik tõstatas selle oma küsimustes. tegu on olulise prioriteediga meie kõigi jaoks. üritame ühtlustada seda, mida arvavad prioriteetidest Euroopa Parlamendi saadikud ja üritame kaasata seda ameti eh, ka kavadesse. ma võiksin soovitada veel, et tuleks keskenduda rohkem vähiküsimustele ja OSHA-s arvestatakse juba sellega, eriti tööga seotud faktoritega seoses ja vähi, vähi taastumisest, vähiga, vähi, vähiste taastumisega seoses tegu on väga olulise teemaga ka selle komisjoni jaoks, nii et see peaks saama keskseks eh, punktiks või kohaks EOSHA töös. tahaksin põgusalt rääkida ka kolmest väljakutsest, mis järgmistel aastatel ees seisavad. loomulikult meie koostöö alles algab, aga sain juba aru mitmetest eh, probleemidest, üks nendest juba lahendati ja amet selle lahendas. see oli mikro ja väikeste ettevõtete, eh, nendega suhtlemine. selleks on vaja tihedat koostööd eh, riiklike koordineerimiskeskustega ja nendest rääkides meil on olemas eh, ka vahend, Focal Point Assistance Tool tegu on väga olulise vahendiga, mida liikmesriikide koordineerimiskeskustele pakutakse ja tundub, et see on osutunud väga populaarseks liikmesriikide hulgas. ja samas esitati taotlusi või palveid haldusnõukogus, et see vahend toimiks sujuvamalt, bürokraatiat võiks vähendada ja ma arvan, et EOSHA peaks tegelema ka sellega. ja tõenäoliselt kõige olulisem punkt järgmise perioodi jooksul on Euroopa strateegia väljakujundamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas. EOSHA panus sellesse töösse on oluline komisjonil kindlasti on seal samuti palju öelda. tahtsin teid teavitada sellest, et SNR kolme tulemused põhinevad viiekümnel tuhandel intervjuul. amet tegi sellega head tööd ja tahtsin rõhutada, et komisjon võiks seda arvesse võtta ja võiks selle võtta aluseks oma uuele strateegiale. aitäh mul on veel ETF-i nimel siin kaks sõna. kõigepealt eh, esimesele kolleegile sõna. suur aitäh, ma tahaksin tervitada kõiki kolleege, eh, kõiki neid, kes eh, veel siia on jäänud. tahaksin tervitada kõigi ametite direktoreid, sest mul on oma tööaja jooksul olnud võimalik nendega kõigiga positiivset koostööd teha. härra nendes äh, valdes, kuigi ma enam parlamendis ei ole, näen endiselt, kui head tööd te teete, praegu ma olen siin aga vaatlejad, ma olen praegu Torinos äh, parlamendi esindajana vaatleja ning äh, ja ma tahaks kõigepealt öelda tööhõivekomisjoni kolleegidele, tahaksin rõhutada seda, et selle aja vältel, kui olen Torinos viibinud, olen saanud näha, kui suurt tööd, kui kvaliteetset tööd et väheste vahenditega teevad äh, äh, nad tööd ka kahekümne üheksas riigis väljaspool Euroopa Liitu. uskumatu, et nad suudavad oma vahenditega aidata toetada sellises keerulises maailmas, äh, kus inimkapitali küsimus on nii keeruline paljudes riikides, kus sotsiaalseid probleeme eh, on tegemi-, ah, Riina amet on tõepoolest uskumatult eh, väärtuslikku tööd tegeva amet, kuid Euroopa Liidul on tihtipeale rohkem ambitsioone kui vahendeid ning see tekitab aeg-ajalt frustratsiooni, millest eh, on võimalik üle saada kvaliteeti parandades, kuid kui öeldakse, et meil on uus strateegia, uued äh, Äh, plaanid ja samas järgmises lauses ütleb, et tal pole piisavalt vahendeid, siis ma arvan, et peaksime nõudma, et Euroopa Liidu ambitsiooniga laienemine tähendaks seda, et meil on ka äh, ambitsioonid äh, meie eelarve osas, sest kui kui üks ei käi kaasa teiega, tekib eelkõige lihtsalt tohutu suur frustratsioon ning äh, praegusel hetkel peab ütlema, et vahendid on tõesti väga nigelad. ja ma tahaksin tänada e, kõiki, tänada ja õnnitleda kahekümne viienda aastapäeva puhul, aga e, kuid kahtlemata on vaja rohkem sünergiat ja e, rohkem koostööd. ma tahaksin teada, kuna ma väga hästi sellest aru, kas äh, vaadatakse kaugemale ka geograafilistest piirangutest, äh, näiteks mis saab meie Briti sõpradest, me ei äh, hakka, me ei suuda, saa neid ju ometi hüljata selles hirmuäratavas olukorras, mis neid ees ootab. ning ühtlasi tahaks öelda seda, et minu meelest on äh, tegemist äärmiselt äh, väärtuslike töötegijatega ja tahaks, et, äh, et pööraks rohkem tähelepanu neile ametitele, tegemist on olulise tege-, osaga meie tegevuses nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda. Thank you uh,, can I now? aitäh! nüüd proua Bauer. aitäh ja aitäh selle kutse eest, teen lühidalt ja räägin slovaki keeles. Mám štyri stručné poznámky, ale predtým, než by som ich eh, povedal. aitäh! veel kord, eh, mul on mitmeid eh, märkusi ja küsimusi, aga kõigepealt tahaksin öelda üht. selles komisjonis oldi alati väga uhked nende ametite üle, kes teevad suurepärast tööd ja ma arvan, et sama peaks kehtima ja tõenäoliselt kehtib ka praeguste kolleegide kohta ja nende puhul selle komisjoni liikmed võivad olla ametite üle uhked. meie suhtlesime kõikide nende ametitega, välja arvatud siis ELAga ja viis või kümme aastat tagasi oli meil, ei olnud meil sellist tihedat koostööd, see oli kujuteldamatu veel toona. see tähendab seda, et tasapisi oleme me saanud selles edukamaks minu poolt eh, neli küsimust. kõigepealt ETF eh, e on paraku meie komisjoni eh, tähelepanu alt natukene väljas ja geograafilises mõttes keskendub see amet kolmandatele riikidele. tegelikult selle komisjoni raames tuleks teha tööd ka arenguvaldkonnas. mis puudutab suundumusi, siis võib-olla arengupoliitika osas tehakse rohkem seal tööd. siis minu teine küsimus. me, meil on tõepoolest väga palju kogemusi sellest kahekümne viiest aastast kogu tegevusajast ja selle kahekümne viie aasta jooksul eh, tegeldi kutseõppega ja mul on natuke kahju, ma räägin siin oma kogemusest, et selle ameti kogemusi ei kasutata kuigi palju liikmesriikides ja sellest on mul kahju. ja minu kolmas küsimus või märkus on see, et ETF on ülemaailmne tegutseja ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ka koostööd tehakse ja see on kaasatud ka arengupoliitika väljakujundamisesse. seni on tehtud koostööd väga paljude riikidega, hetkel kahekümne üheksa riigiga. ja me oleme olnud seotud seega ka Aafrika Liidu, Aafrika ülese Liiduga, mis seda kõike puudutab. ja sellega seoses on mul natuke kahju, et Euroopa Liit tahab maksta ühe miljardi arengupoliitika heaks ja sellega võrreldes on koolitusfondi eelarve väga väike, sellest on kahju. ja komisjoni plaanid on väga suured, mis puudutab Euroopa koolitusfondi vahendeid. iga kahe päeva tagant saame me jälle mõne uue väljakutse või uue ülesande komisjoni eh, poolt, see tähendab seda, et me tõepoolest teeme väga kvaliteetset tööd, aga meie töökoormus on liiga suur. kahju on mul ka sellest, et seda tööd, mida me teeme, tuleb teha üha väiksema eelarve eest. aitäh! Thank you and then last but not aitäh ja eh, viimaseks Jan Kramers, kes on parlamendi ekspert ELAS. Yeah, thank you. suur tänu. Dear colleagues, it's not. kõik kolleegid, see ei olnud sugugi kaua aega tagasi, kui alles eh, toimusid läbirääkimised ELA loomiseks ja nüüd Äh, oleme jõudnud äh, juba väga palju tööd ära teha, äh, ametlik nii-öelda avapauk anti oktoobri keskel ja mm, kindlasti Euroopa Komisjon on teid informeerinud selle kohta, et me, on toimunud kaks kohtumist, kus mina külalisena sain ka osaleda ja ma arvan, et kolme kuu äh, põhjal on veel raske hinnata seda, mis tegelikult toimub, aga mina küll näen posi-, positiivseid märke selles es-, esimeses perioodis, sellepärast et komisjon on nüüd otsustanud ähm, suures osas formaalsusest lahti saada, tööturuamet peab tööle hakkama logistik-, logistilised küsimused tuleb lahendada ja ma ei pea kõigest üksikasjalikult rääkima, mul on siin dokumente ja aruanne, mille ma ka teile saatsin nüüd eh, töörühmadele esitatakse eh, järgmine aruanne väga varsti, komisjon on teatanud, et töö algab järgmisel nädalal ja siis eh, saab samm-sammult edasi minna. ja tegelikult on tegemist päris äh, uuelaadse tööga, mis meie ees äh, seisab, Euroopa Tööameti loomine, äh, integreerides erinevad distsipliinid, küsimused, mida siin parlamendis on aastaid arutatud, kirjutatud selleks, et lõpeks ära selline isoleeritud teemade arutamine, näiteks töötajate lähetamine või teenuse pakkumine. et see kõik äh, on hea märk, see näitab, et ei alustata nullist, äh, erinevaid algatusi on tehtud Euroopa Liidus, aga äh, on olemas ka ähm, Tööturuametite rahvusvaheline koostöö ja ka seda tuleks ära kasutada. et äh, neid väljakutseid on palju ja sellest võib ja, ja võib tekkida oht, et seatakse endale liiga palju eesmärke, siis ei suudeta kõike saavutada, aga äh, põhiväljakutse on ikkagi selles, kuidas liikmesriikide kõik vastavad Äh, ametkonnad ühendada, et tagada töötajate õigused. nüüd äh, need äh, erinevad ametkonnad on väga eripalgelised ja on sellest rääkinud ja siis, kui need, kui tõesti arvestada seda mitmekesisust, tuleb välja töötada mingisugune ka, mingisugune hoiatusmehhanism või teavitusmehhanism, mida võiks vaja minna. alguses küll sellest ei räägitud, aga mingi protseduur peab olema selleks, et niisugune mm, teavitusmehhanism toimiks. mäletan, need on praegu minu tähelepanekud. suur tänu, väga palju erinevaid küsimusi. annan siis nüüd sõna külalistele, nii nagu esimeses vooruski samas järjekorras. ja panustage siis nüüd debatti, palun. suur tänu, aitäh nende küsimuste eest. püüan need siis nüüd läbi võtta nii, nagu neid esitati Sedefopile. alustaksin Prada Vintist millist informatsiooni me anname kodanikele, meil on tööturu-uuringud ja vastavad vahendid, mida ka, millega ka kodanikud saavad tutvuda näiteks, milliseid oskusi tööturul vajatakse, milliseid os-, uusi oskusi vajatakse, me oleme äh, nii-öelda suunaandjaks olnud, muidugi mitte otse kodanikele, vaid läbi Tööturuameti, lahti. see on meie töö ja nüüd mm, digitaliseerimine ja demograafia on need teemad, mis on erutanud paljusid sõnavõtjaid. jah, kui me vaatame nüüd demokraatiat, siis isegi eh, kui mõned sektorid kahanevad ja, ja võib lihtsalt demograafilistel põhjustel olla nendes sektorites tööjõupuudus, sellepärast et seal on vaja tööjõudu välja vahetada vanuse tõttu. seega me peame paralleelselt tegelema erinevate stsenaariumidega, vaatlema, kas näiteks automatiseerimine muudutab täielikult mingit töökohta või mõjutab äh, töö tegemist kuidagi äh, ja järgmine küsimus tuli härra Pattonilt. et äh, madalad oskused ja demograafia aspekt, ma arvan, et ma nüüd juba rääkisin sellest, mis seondub demograafiaga. siis küsiti Maailma Terviseorganisatsiooni kohta. Äh, minu teada me ei osale nende töös praegu ja ähm, härra Angel ma ei tea, kuidas teie nime täpselt äh, hääldada. Äh, kuidas re-, redefineerida või ümber defineerida äh, tööjaotus? ma ei tea, võib-olla selle kohta oskavad ka teised vastata, aga mina arvan, et meil on oma ekspertteadmised ja loomulikult teeme ikkagi ka koostööd teistega nii nagu Eurofound siin välja tõi, meil on ETF-i ja CDFOP-i vaheline koostöö, mis on nii-öelda klassikalises vormis toimuv koostöö, ETF on projektiorganisatsioon, meie tegeleme klassikaliste uuringutega, teadusuuringutega, nemad viivad oma praktilised uuringud läbi, annavad meile informatsiooni, siis toome eksperdid kokku, korraldame seminare, arutame neid küsimusi. ma usun, et struktuurid on paigas, aga muidugi on võimalik ka jagatud teenuseid kasutada ja redefineerida meie koostöövormid. seda ma olen, äh, selle üle ma olen juba mõelnud ja igal juhul me oleme kõik ühes Euroopa Liidu ametite võrgustikus ning muidugi analüüsime seda, mida võiks paremini teha. ja siis küsiti eelarve kohta, eelarve on pingeline, jah, loomulikult. meie eelarve on kasvanud, meie töökoormus on kasvanud, me peame nüüd erinevaid erinevaid tööülesandeid täitma, aga meie asutamiskava ja nii-öelda personalivajadusi on vähendatud kümne protsendi võrra viimase kümne aasta jooksul ja me peame eh, pidevalt silma peal hoidma eelarvel, aga muidugi teisest küljest ma ei taha, et siin tuleks selline nutulaul välja äh, tõhusust on alati võimalik saavutada, teha midagi paremini, näiteks kuidas viia läbi uuringuid. vanasti olid uuringud väga kulukad, nüüd on võimalik äh, veebist informatsiooni koguda, näiteks välja selgitada, kui palju on äh, vabu töökohti, täitmata töökohti, seega eh, uuringute läbiviimise tõhusust on võimalik suurendada, eh, aga ikkagi eelarve on eh, piiratud ja kui me nüüd vaatame Euroopa Liidu Komisjoni uut agendat, vajadust digitaalse ülemineku järele, siis nimetatakse igal pool oskusi. meie Sedefopis Äh, oleme tööd teinud nüüd siis äh, konstantse eelarvega siiani, aga usun, et aga, aga nüüd tuleb nagu veelgi rohkem ja veelgi kiiremini tööd teha, usun, tuleme toime. nüüd meie äh, lepinguliste töötajate arv on alla kolmekümne protsendi, ma arvan isiklikult, et see võib tekitada probleeme, kui Euroopa Liidu institutsioonis on kahte sorti äh, töötajaid, aga mina ei saa selle üle otsustada. Äh, nii väljastpoolt sisse ost-, ostetavad teenused, see on meie jaoks äh, väga tähtis, muidu me oleksime täiesti isoleeritud Thessalonikis meie eh, töö iseloom juba näeb ette, et uuringute läbiviimiseks tuleb kaasata kolmandaid osapooli ja nüüd härra Miller. kvalifikatsioon, muudatused nendes, kuidas me, me suhestume tööturgu, me jälgime väga lähedalt ja tähelepanelikult tööturu arenguid, seda, kuidas kvalifikatsioon muutub, erinevad kvalifikatsioonitunnistused Äh, mis toimub jagamismajanduses, kuidas tööturg areneb. Äh, me äh, kutsume muidugi liikmesriikide esindajad ka regulaarselt üheskoos arvamusi vahetama ja, ja arutama seda, milline olukord on tööturul. aga kas me oleme suutnud kõike hõlmata? hõlmata, kas ei ole jäänud mitte lünki, peab tunnistama muidugi, et me ei suuda kõike hõlmata, meil on sõsarorganisatsioonid liikmesriikides, kes ka kutse, kutseharidusega tegelevad ja muidugi eh, nemad aitavad meid. ja nüüd, kuidas me CDFOBilt ETF-ile töö üle anname ja vastupidi, selle kohta küsiti ja siis äh, eh, täna on äh, eh, ka äh, siin sõnavõtjat, äh, eksperti, kes äh, teeb meiega nüüd koostööd, küsis meie käest, kuidas me motiveerime liikmesriike, muidugi meil on oma seire uuringud nende kaudu, katsume neid motiveerida, meil on ka finants ja ja mittefinants motiveerimisvõimalused, anname äh, praktikavõimalusi ja muidugi suuniseid pakume. meil on igat sorti tegevusi, mis loodetavasti ka üksikisikuteni jõuavad ja kui teil on lapsi, mõelge muide eh, ka nende tuleviku peale ja saatke nad kutseõppeasutustesse. Uh, järgmine kõneleja. suur tänu, ma tahaksin eh, keskenduda võib-olla kahele teemale ja võib-olla siis mõnedele üldistele küsimustele ka. kõigepealt äh, sooline tasakaal. proua Regner ja veel üks äh, parlamendisaadik küsisid äh, selle kohta, see on loomulikult meie päevakorras näiteks seoses palga läbipaistvusega oleme äh, Äh, ar-, arvutanud, äh, mida lä-, mis läheb maksma see, kui vähem naisi tööturul hõlmatakse, kui palju see SKT-st moodustab, äh, viimastel aastatel on naiste tööhõive kasvanud, oleme palgalõhet uurinud, mitte nüüd seda lõhet kui sellist, Eurostat avaldab andmeid niikuinii, aga meie eh, järgime komisjoni soovitusi ja analüüsime, kuidas see mõjutab palga läbipaistvust, kas eh, ettevõtted avaldavad naiste ja meeste palku eh, paralleelselt ja kui detailselt nad seda teevad. Äh, me oleme oma soovitused andnud, muidugi kõik liikmesriigid ei ole neid järginud, sest need ei ole kohustuslikud. seda võib edaspidi arutada, mis, äh, mis see tähendab. ja muidugi mõned riigid soovivad äh, palgaaruandeid detailsemalt, teised vähem, need võiksid olla väga kasulikud, aga ikkagi nende koostamine, nende palgaaruannete koostamine on keeruline. Äh, ja siis tekkis probleeme. nüüd teised riigid, kus äh, nõuti, teised riigid, kus nõuti üldisemaid andmeid, seal suudeti seda nõudmist võib-olla paremini täita. Äh, me ei ole veel avaldanud TG Just palvel aruannet selliste raportite koostamise kulukuse või kulutõhususe kohta, aga me kavatseme seda teha, et diskussiooni edasi arendada. muidugi äh, teeme koostööd ka EIGE-ga, see on soolise võrdõiguslikkuse instituut, äh, töötame välja koostöös siis seda soolise võrdõiguslikkuse indeksit ja muidugi meie juhatusse äh, valitakse liikmeid väljaspoolt sotsiaalpartnerite poolt, seega meie võimuses ei ole tagada seda võib-olla äh, või seda soolist võrdõiguslikkust päris iseseisvalt ja nüüd äh, ma jätkaksin hispaania keelest, mulle esitati selles keeles ka küsimusi. see on äh, jagatud mure, sest äh, töötajate vaimne tervis on üks äh, neid küsimusi, mida uurisime ning meil on ka ühtlasi viiepunktine tabel Maailma Tervishoiuorganisatsioonilt ning üritame siis selgeks saada äh, millised töötingimused parandavad vaimset tervist töökohtadel praegusel hetkel. üürime, uurime neljakümmend kahe, küsitleme neljakümmend kahte tuhandet töötajat, vaatame, millised on sotsiaalsed riskid ning teeme koostööd EOSHA-ga, sest seega peame tegelema üheskoos, et Eh, andmeid kõige paremini tõlgendada, sest eh, seda ei saa eraldi teha ning eh, samuti arutame ka digitaliseerimise mõju, see puudutab siis tööd töötajate olukorda ning õigust tööst välja lülitada ennast. see on samuti Eh, ka töö, mis on juba valmis ja mille avaldame aprillis. ning eh, viimased lõplikud eh, üldised märkused peaksin alustama tänades Veronika Lopez-Fontanier, suur aitäh teile. suur aitäh teile lahkete sõnade eest paljud teie see aasta rääkisid eelarvest, suur aitäh ka Alejandro Cercasele. jah, tõepoolest, meil on see olukord, me oleme natuke kahvlis, et ühest küljest on kõik, kõigil meile väga kõrged ootused ja samas meil vahendeid ei ole nii palju, kui me tahaks see on murettekitav, kui mõtleme mitmeaastase finantsraamistiku peale. meie jaoks on see oluline just teenistuse koha pealt, kui jätkusuutlikud me pikas perspektiivis oleme eh, ning eh, sellest me praegusel hetkel räägime. Eh, probleemi eitamine ei ole lahendus. me oleme kasutanud praeguseks kümme protsenti oma võimalustest ja e, võttes arvesse, millised on elamiskulud Iirimaal ja nii edasi, siis praegusel hetkel on selge, et meie võimekus töötajaid ligi meelitada aina väheneb. üldiselt me oleme nõus kõige sellega, mida ütles äh, Eh, üks kõnelejatest, me peame kasutama sünergiat võimalikult hästi, teie ja nõukogu otsustavad, eh, kes eh, milliste vahenditega midagi teeb. meie oleme äärmiselt tähelepanelikud, et mitte, et mitte dubleerida oma tööd ja leida sünergiat, see tähendab näiteks ühisprojektide läbiviimised, see võib toimuda ka tagatasandil administratiivvaldkonnas, sellega me praegusel hetkel tegeleme. nii et, äh, aga praegu on ka sellel oma piirangud, sest me oleme erinevad õiguslikud äh, üksused, mõningaid asju on võimalik jagada ainult siis, kui äh, on olemas struktuurne õiguslik alus selle tegemiseks. näiteks ühisteenuste väljatöötamine ei ole praegusel hetkel võimalik, kuid samas see on kõiki ametite agenda ja võib-olla on kõige lihtsam koostööd teha vastastikuse mõistmise memorandumit kasutades. igatahes kattuvust me praegusel hetkel äh, väldime ning äh, et, et üritame seda teha juba enne siis seda, kui programm on vastu võetud. suur aitäh! järgmine, kolmas kõneleja. suur aitäh! aitäh küsimuste eest, see näitab, et teid äh, huvitab äh, see teema, mis puudutab töö, tervishoidu. ma tahaks äh, alustada äh, küsimustega, mis puudutab ohtlikke aineid. see oli ja on üks meie suurematest prioriteetidest ning näeme kõigepealt, et Eh, on inimõigus eh, turvalisele töökohale, kuid samas eh, peame mõtlema ka sellega, kui kulukad on ametihaigused, peame mõtlema selle peale, kui mitmeid miljoneid eurosid kulutatakse ettevõtetele, ettevõtetes lihtsalt sellepärast, et me ei rakenda meetmeid, mis aitaks olukorda parandada ning peame välja arvestama selle, kui palju see eh, maksma läheb. Eh, me ei pea mitte ainult kantserogeenide vastu eh, võitlema ja peame loomulikult paremini organiseerima oma tervislike töökohtade kampaania et me saaks äh, paremini esitada olemasolevat teadusinformatsiooni ning tegutseme erinevatel tasanditel, millest üks äh, on praktiliste näidete levitamine ettevõtete tasandil, sest äh, ole, oleme suutnud näidata, et isegi väikestes ettevõtetes on võimalik kasutusele võtta meetmed, mis ei olegi nii kulukad ning eh, praegusel hetkel eh, näiteks eh, on juuksurid suutnud näidata, mida nad teinud on. ja see, sellised näited on äärmiselt olulised meie kampaania läbiviimises ning äh, saame ka niimoodi näidata, et selline asi on võimalik. üks äh, äh, küsitlustest näitas, et äh, motivatsioon on pärit heast õigusloomest ning see on endiselt see vahend, mis parandab tervishoidu töökohtadel. eelmine komisjon äh, pingutas äh, märkimisväärselt äh, direktiivi rakendamise nimel. meil on sisend olemas ja ma tean, et volinik Schmidt kavatseb jätkata mutageenide osas tegutsemisega ja kantserogeenide Eh, nimekirja koostamisega, selle olemasoleva nimekirja laiendamisega, see on minu viimane sisend eh, ning mis on nüüd seotud eh, küsimusega, mis puudutab siis ma, manufaktuure. samuti räägiti siin ka öötööst sellised uuringud on olemas, mis selgelt näitavad, et äh, mõju on olemas äh, ning sellega seoses äh, ka just neil põhjustel me sel aastal hakkame jälgima kantserogeensete, kantserogeenidega kokkupuutumist, et jälgida, millised äh, ained äh, on olemas spetsiifilistes sektorites. Äh, muuhulgas võtame arvesse ka vahetustega tööd ja öötööd, et me saaksime analüüsida erinevaid faktoreid, mis võivad mängida rolli vähi tekkimisel. samuti psühholoogilised küsimused, see on meil samuti oluliselt päevakorras seega on meie jaoks äh, see endiselt oluline teema ja, ja oleme sellega juba eelnevalt äh, tegelenud äh, ja siin tuleb arvesse võtta ka digitaliseerimist, see on meie jaoks üks aspektidest. peame mõtlema, mida see siis tähendab Eh, kui ollakse platvormi töötaja või teha koostööd robotitega, meil ei ole väga palju kogemusi selles osas, kuid eh, meil on eh, vaja seda küsimust uurida ja üritada välja selgitada ka lahendused, sest spetsiifilistes konkreetsetes ettevõttes on head tavad välja töötatud ja mis puudutab nüüd digitaliseerimist, siis seegi, et sedagi uurime eh, koostöös oma partneritega eh, ja digitaliseerimine eh, tuleb kindlasti arutusele. see on üks neist teemadest, mis me terve töökoha kampaanias arutusele võtame ja tulles nüüd äh, sooküsimuste juurde, siis OSHA äh, jaoks on see horisontaalse tähtsusega teema, üritame seda integreerida kõikidesse oma tegevustesse. näiteks äh, puudutab see ohtlikke aineid, on selgelt näidatud, et ohtlike ainetega töötamise mõju, mõju on erinev meestele ja naistele ja Noh, seoses erinevate töödega on mõju naistele teistsugune ja sellepärast on vaja ka teisi eh, meetmeid. me teame, et naised töötavad enamuses eh, teenuste sektoris, eh, mis on selline valdkond, kus luu- ja lihaskonna haiguseid on eriti palju ja risk on äärmiselt tuntav ning ma olen nõus sellega, mida ütlesid minu eelkõnelejad eh, seoses eh, kärbetega järgmisel aastal on meil olukord sarnane, mõtlema eh, selle peale, kuidas oma tegevust koordineerida teistega, ümber organiseerida, nii et see on Te, äh, see on oluline teema, mõju on sama meile kõigile ja loodetavasti on meil äh, võimalik oma äh, kohustused, tööd ikkagi kõik ära teha. nii et kui ma midagi ära unustasin, siis te kindlasti küsite uuesti. aitäh! ma vaatan vasakule ja paremale. aitäh kõigi küsimuste eest, mis minule esitati. ma alustuseks ütleks, mis puudutab töökoormust ja eelarvet, see oli lähtekoht uue strateegia väljatöötamiseks. pidime äh, valmistuma olemasolevate ettepanekute alusel ning äh, me lootsime, et äh, Äh, eelarve jääb äh, stabiilseks, kuid me ei võtnud arvesse infal-, inflatsiooni ning äh, see on seotud siis ka sellega, kuidas me oma tööd organiseerime ja kuidas me tekitame sünergia komisjoni programmidega ja teiste tegevustega. üks asi, mis, mida tuleb mainida, on see, et praegusel hetkel äh, ei ole me vahendite puudust. praegusel hetkel äh, vahendeid tuleb juurde nendes küsimustes, mis puudutavad äh, siis äh, oskusi. minu küsimus on siis nüüd selles, et kuidas on võimalik neid programme toetada. ja kuidas on võimalik selles kontekstis kõige paremini tööd teha ja teeme, me teeme koostööd erinevate osapooltega eh, erinevates peadirektoraatides. mis puudutab nüüd eh, ametite arvu, siis on erinevad eh, arvamused siin selles osas, mis puudutab meie tegevusest Euroopa Liidust väljaspool, kuid me teeme koostööd ja jagame kogemusi ka kolleegidega, kes siin istuvad ja samuti teeme koostööd ettevõtetega ma ei hakka kordama seda, mida Jürgen ja teised juba ütlesid, mis puudutab kvalifikatsioone, siis see on meie jaoks väga eh, oluline teema, me tegeleme sellega, räägime, vaat-, jälgime seda erinevatest rakurssidelt. Eh, Torino protsess eh, tähendab siis seda, et me külastame riike koha peale meil äh, oli kaks aastat tagasi suur rahvusvaheline konverents, äh, kus äh, me uurisime oskusi ja teadmisi meie partnerriikidest ning nägime, et on ebakõla mõningates küsimustes, näiteks info edastus, näiteks null jalajäljega tööstus ning äh, et äh, reaalsus on üks asi ja diagnoos on teine asi ning äh, see erisus eksisteerib ilmselt ka lähitulevikus ning küsimus on nüüd siis selles, kuidas arenevad praegused traditsioonilised sektorid, kuidas on võimalik suurandmeid kasutada ja kuidas sügavuti eh, mõningaid sektoreid uurida. ning eh, selleks on vaja sektoripõhiseid uuringuid kahe tuhande kahekümnendal aastal, millele toetudes eh, üritame ka mõtteid ja kogemusi jagada partnerriikidega. meie jaoks on see oluline töövaldkond, et aitäh, et selle tõstatasite. küsimus, mis puudutab kvalifikatsiooni, teooria, praktikat, siis meie oleme väga praktiline organisatsioon ning ning üritame teha koostööd teiste Euroopa asutustega, jagame koostööd Euroopa Komisjoni liikmesriikidega, liikmesriikide kogemused on väga olulised, vaatame, kuidas on võimalik kogemusi rakendada partnerriikides. ning huvitav faktor on see, et meil on tavaliselt väga entusiastlikud äh, partnerid, nagu te teate, liikmesriikides äh, koolitus ja pädevusküsimused on liikmesriikide pädevustesse, millest on raske üle astuda, äh, kuid kui me teeme koostöö raamistikus, siis teeme koostööd ka selliste partneritega, kellel arenguprogrammidest võib palju kasu on ja keda huvitab see, kuidas ressursse võimalikult tõhusalt ära kasutada need, kes on seotud kvalifikatsioonidega, seda kas siis eh, toimub eh, novembris see konverents eh, kvalifikatsioonide osas, mis räägib konkreetselt sellega, mis kasu on sellest inimestele, avalikule haldusele, sotsiaalpartneritele, ettevõtetele. oleme kogunud näiteid headest tavadest mitmest erinevatest valdkonnast, ka liikmesriikidest. meil on sadu selliseid näiteid ning me toetume siinjuures kvalifikatsioonisüsteemide kasutusele võtmist platvormmajanduses, mikroettevõtetes ja eh, kogu selles muutuvas töömaailmas. horisontaalküsimustesse, mida küsiti soopõhisusest e, iganevast elanikkonnast, need on konkreetsed aspektid selle kohta kui me räägime süsteemide muudatustest riikides, siis ne, need on analüüsi olulised alussambad ning nagu te võite isegi ette kujutada, praegu on see kõik üsnagi sektoripõhine ning eh, praegusel hetkel eh, on eh, mõnes riigis olukord üsnagi selline Euroopa Liidu keskmine, teistel jällegi vastupidi, nii et ja meil on näiteks väga palju naissoost töötajaid, meie töökeskkond, ehm, mis soopõhisusele väga palju tähelepanu pöörab, tasakaal on täielikult olemas ja arvan, et see äh, on äh, positiivne. nüüd see, mis äh, puudutab kaks kolleegi, kes töötavad Euroopa Parlamendi teenistuste jaoks, tänan neid nende kommentaaride ja julgustuse eest. suur aitäh selle eest, mis te räägite meie töötajate kohta Te olete õigesti, õigusega rõhutanud seda, kui oluline on, et meie eesmärgid, ambitsioonid ja eelarve oleks tasakaalus. see on ka meie arutelude keskmes, oleme välja töötanud uue strateegia lähenemise, mis eh, praegusel hetkel eh, ei võta eh, ambitsioone arvesse, oleme öelnud, et meil on kakskümmend üheksa partnerriiki, meil on piiratud äh, ressursid, me soovime Euroopa Liidu äh, tegevust parandada liik-, partnerriikidega koostööd tehes, kuid selleks meil on vaja rohkem vahendeid. Äh, me saame paremini tegutseda, saame rohkem panustada, kuid kui peame tegema rohkem, kui meilt oodatakse rohkem, siis meil ei ole võimalik seda teha praeguste vahenditega. võtame arvesse kõigi eh, sõnavõtjate arvamusi, ka proua Baueri oma eh, selles osas, mis puudutab eh, tihedamat koostööd TV Komisjoniga. oleme selleks kahtlemata täielikult avatud praegune arhitektuur näitab ka seda, kuidas Euroopa Komisjon eh, meie juhtimisega tegeleb, nagu te näete, on väga palju kontakte teiste eh, ametitega, nii et teatud koostööloogika on olemas, kuid samas eh, töötame ka välissuhetega ning see on alati pisut keeruline teema sest teatud meetrika on siin olemas, nii et võib-olla peaksime keskenduma teie ettepaneku kohaselt äh, kasutama ära äh, teavitustöö tegemise võimaluste ning äh, kaasama kolleege rohkem arengukomisjonis, aga meie enda suhted Euroopa Komisjoniga erinevate erinevate peadirektoraatidega on meie jaoks äärmiselt olulised kaastöötajad, rääkisite siin ka Aafrika Liidust, kes meie jaoks on võimalik tulevase arengu küsimus. me teeme koostööd kontinentaalse koostöö kvalifikatsiooniraamistikuga Euroopa Liidu poolt on ekspertnõuanded olemas, see on äärmiselt huvitav uus potentsiaal meie kõigi jaoks aitäh. ja nüüd veel viimaseks sõnavõtuks, palun, härra Kurel. aitäh, teen väga lühidalt, kuna Elale suunatud küsimusi oli ainult kaks. esiteks inspektsioonide küsimus, neid toimub rohkem kui üks. palusin, et haldusnõukogu selle läbi viiks või haldusnõukogu seda soovis ja ELAT ei alustata ikkagi nullist, on mitmeid kahepoolseid lepinguid eh, liikmesriikide tööjõuametite vahel ja liikmesriikide tööjõuametite ja Euroopa vahel. ja ELA võtab need kohustused justkui üle ja see saab kättesaadavaks eh, kontaktpunktiks neile, kellel on meie abi vaja. nii et me ei asenda mingeid asutusi, vaid me eh, arendame edasi tehtud tööd. siis esitati küsimusi selle kohta, mis meil toimub seoses teatavate juhtudega, mis on seotud lähetamisega, suurem osa nendest oli seotud lähetamisega. aga mida tehti seoses kaheksanda artikli jõustumisega, oli see, et saadeti kirjad haldusnõukogu liikmetelt, kes esindasid iga liikmesriiki. ja loomulikult me soovime rakendada kõiki määruse artikleid, sealhulgas jõustuda ka kaheksandat artiklit, nii et me näeme, et see on vajalik. tegu on küsimusega, mis on põhjapaneva tähtsusega ühelt poolt ja teisest, teiselt poolt peame vaatama ka sotsiaalpartnerite rolli inspektsioonidele, peame silmas pidama seda, et liikmesriigiti erineb see olulisel määral. liikmesriikidel on oluline roll läbiviijana, nende inspektsioonide läbiviijana osades liikmesriikides, teistes aga mitte. haldusnõukogu on nendest probleemidest teadlik, nii et leiame ja üritame leida vastavaid ja sobivaid lahendusi kõikide olukordade puhul. aitäh ja suur tänu, et kõik külalised on täna siia tulnud, aitäh ka meie ekspertidele. ja aitäh ka meie saadikutele komisjonis, kes täna kohale tulid, ma arvan, et saime hea ülevaate sellest, milline edasine töö on, nii et jätkake samas vaimus. ja suur tänu tulemast. annan nüüd juhatamise üle kellelegi juhatusest ja tulen, istun sinna teie hulka, vahetame Bom dia a todos. Vamos continuar os trabalhos desta sessão da manhã. aitäh, jätkame oma tööga. ja meile esitletakse Eurofondi raportit ja seal käsitletakse leibkondade koosseisu ja heaolu ja meie külalisesitaja teeb seda. aitäh Juan juba mainis seda esitlust. see projekt viidi ellu koostöös minu hea kolleegiga, keda tahan siin samuti tänada. see raport käsitleb leibkondade muutusi Euroopas ja vaatleb seda, milline on leibkondade heaolu see käsitleb leibkondade teemat, kuna leibkonnad on olulised ka hoolduse osutamisel. vaadatakse, kas on leibkondi või mingeid ühiskonna osi, keda ei arvestata või kellega ei arvestata poliitika kujundamisel ja tahtsime näha ka, kas sotsiaalpoliitikas võetakse arvesse suurenevat heterogeensust Euroopa leibkondades kasutasime valdkondadeülest eh, andmeid või valdkondadeülest statistikat, kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta andmeid võrdlesime, eh, vaatasime ka sissetuleku andmeid EU-Silkist eh, ja vaatasime ka elukvaliteedi uuringut, võrdlesime kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta uuringut. samuti vaatasime põlvkondade ja soopaneeli tulemusi ja laste heaolu puhul eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta uuringut kasutasime vaatasime üksi, ühest inimesest koosnevaid leibkondi, siis paaridest koosnevast, koosnevaid leibkondi, vaatasime kooselulisi paare, kes ei ole abielus, lastega ja lastetuid paare, samasoolisi paare ja juba pensionieas paare. siis vaatasime lastega leibkondi, erinevat tüüpi, samuti leibkondi seal ja ka suuremaid ja keerukamaid äh, leibkondi, selliseid leibkondi, kus elavad mitmed põlvkonnad koos ja kus elavad koos inimesed, kes ei kuulu tegelikult ühte perekonda. ja see, miks me vaatasime kõige põhjalikumalt ühe, ühe inimesega leibkondi, on see, et neid on kõige rohkem viimasel ajal Euroopas. üha rohkem suureneb nende osakaal kogu Euroopas ja ja kuna ainult üks sissetulek on leibkonna kohta, siis on nad suuremas vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus. kõige rohkem on selliseid leibkondi Leedus, Bulgaarias, Ungaris ja muudes Ida-Euroopa riikides ja samas on teisi riike, kus oli varem kõige rohkem selliseid eh, majapidamisi eh, nagu eh, Rootsi näiteks, Taani ja, ja Soome, seal on selliste leibkondade hulk olnud kahanemas viimasel ajal üksinda elamine on seotud ka vanusega. sellises riikides, kus elatakse tihti üksi, tegu on tihtipeale vanemate naistega, kuna naised elavad, nende keskmine eluiga on kõrgem tavaliselt. sellistes riikides, kus eh, kolitakse varem kodust välja, on eh, loomulikult ka rohkem noori, kes elavad üksi. Eh, nai-, siis vaesuse oht on kõige suurem Balti riikides ja Hispaanias ja Ungaris on kõige rohkem suurenenud vaesuse risk. natuke ka terviseküsimustest, terviseoht on kõige akuutsem üksinda elajate jaoks, eriti eakate jaoks. Horvaatias oli kõige rohkem eakaid, kes üksinda elasid ja Iirimaal oli neid kõige vähem ainult, ainult kaheksa protsenti. üle kuuekümne viie aastastest ütlesid, et nende, kes üksinda elavad, ütlesid, et nende tervislik seisund on halb. ja üksinda elajad kasutavad ka tervishoiuteenuseid rohkem, siis eakad. veel millelegi tahtsin tähelepanu pöörata, selle puhul õnnelikkus, kui me vaatame ühest kümneni skaalal seda, kui õnnelikud inimesed on, siis näeme seal vahet ka leibkondade suhtes Ida-Euroopa Euroopa riikides ja ka Lõuna-Euroopa riikides, nagu näiteks Portugalis on eh, see, on need erisused väga suured, aga nendes riikides ei ole üksinda elamine tihtipeale eh, vaba valik, vaid kaotatakse näiteks partner aga keskmistes eh, earühmades kolmekümne viie kuni kuuekümne aastaste hulgas on lõhe kõige suurem ja erinevused kõige suuremad õnnetunde osas. sotsiaalsete kontaktide sagedus suurendab õnnetunnet ja interneti kasutamine vabal ajal suurendab sotsiaalset tõrjutust üksinda elajate puhul. eakamate puhul märkasime, et nad elavad, nende elujärg on parem, kui nad elavad üksinda, mitte mitmepõlvkonnalises eh, leibkonnas. nägime ka, et kooselamis erinevad programmid, kus erinevatest põlvkondadest inimesed elavad koos, eh, vähendavad sotsiaalset hõrjutust ja ka sotsiaalset eh, ühtekuuluvust mainiti sotsiaalse tõrjutuse vähendamise elementidena nüüd baaride juurde. veerand kõikidest leibkondadest koosnevad paarist ehk siis on kaks inimest, kes on omavahel suhtes ja elavad koos. kõigepealt eh, vabaabielus või lihtsalt koos elavad paarid, vaatlesime neid, neid on oluline käsitleda, kuna nende osakaal on kõikides riikides viimase kümne aasta jooksul suurenenud ja nendel paaridel ei ole endiselt samasid õigusi, mis abielus paaridel suuremas osas riikides. Prantsusmaal ja Põhjamaades on see kõige on see kõige levinum, kus tihtipeale elatakse väga kaua koos enne abiellumist või saadakse üks laps vähemalt enne alates kahe tuhande seitsmendast aastast on kõige suurem, on osakaal suurenenud kõige rohkem Bulgaarias ja Eestis näiteks. Need paarid, kes on abielus, nende heaolu on mõnevõrra kõrgem, aga uuringud näitavad, et, et nende õiguste, selliste paaride õiguste suurendamine on aidanud heaolu suurendada. osades riikides on seda tehtud äh, aga suuremas osas riikidest, millega tegelesime, tuleb vähemalt mingil viisil registreerida oma kooselu selleks, et nendest hüvedest kasu saada. uurisime ka samasoolisi paare, kuna neid koheldakse erinevalt, tihtipeale veel tänapäevalgi. Neil ei ole samad heaolu ja õnnetasemed kui, kui siis erisoolistel paaridel peamised järeldused on sellised, et statistika ei ole piisavalt eh, usaldusväärne selles osas, kui palju selliseid paare on. ja raportis on ka pikemalt kirjas, miks see nii on. aga see, kuna, kuigi meie valim oli üsna piiratud, eh, tõime siit mõned järeldused välja nende sotsiaalne tõrjutus on suurem ja nad saavad vähem tuge perekonnalt. Need punktid on siin oluline välja tuua. ja kui ollakse koos vastassugupoolest, vastassugupoolega partnerlussuhtes, siis on sotsiaalne tõrjutus väiksem ja perekonnatugi suurem. vaatasime ka pensionil paare. Neid paare on üha rohkem, kuna keskmine eluiga suureneb või muutub kõrgemaks. Belgia, Iiri ja Luksemburg olid sellised riigid, kus eh, neid oli roh-, kus eh, see, nende osakaal suurenes, aga oli ka riike, kus eh, nende osakaal vähenes. pärast kuuekümne viiendat eluaastat nägime, et inimeste heaolu määr seal suurenes, kui nad elasid koos partneriga, finantshüved või rahaliselt oli kergem elada koos partneriga, vanad või eakad naised on suuremas vaesusohus, kuna naiste pensionid on ka endiselt madalamad. naised, kes on oma, oma abikaasa kaotanud, töötud ja need naised, kes elavad üksi, on suuremas vaesusohus, nagu öeldud. nüüd uurisime ka leibkondi, kus kasvavad ka lapsed, kõigepealt tuumperekonnad. Euroopa Liidus üldiselt ei olnud kuigi suurt osakaalu suurenemist nende paaride hulgas, kus lapsi ei olnud, aga Balti riikides oli see küll täheldatav. tuumperekondade kohta. tihtipeale on nemad riiklike, riiklike poliitikameetmete keskmes, aga ainult kakskümmend kaheksa protsenti kõikidest perekondadest on sellised, kõige rohkem Küprosel, Leedus, Lätis, Maltal ja Le- ja Ungaris oli selliseid perekondi, vananev rahvastikkond, üha rohkem eh, ühe inimesega leibkondi. Eh, aga on ka riike, kus endiselt on tuum, on ka segaperekondi kõige rohkem järeldused on üsna prognoositavad, need perekonnad, kus lapsi ei ole, neil on parem töö ja eraelu tasakaal, suurem sissetulek ja nii edasi, aga õnnetunne on kõrgem eh, sellistes eh, perekondades on, kus on lapsed. see ei ole tõsi mitte kõikide puhul, Prantsusmaa, Belgia ja Iirimaa, seal ei olnud eh, suurt õnnetunde vahet, sõltuvalt sellest, kas on lapsed või mitte, aga tuleb silmas pidada, et suurem osa sellistest perekondadest on noored ja neil on kaks sissetulekut. töö ja eraelu tasakaal on seal peamine küsimus, mehed, kes, eh, kellel on kodus lapsed, töötavad eh, kauem ja neil on eh, palju suurem stressimäär Ungaris näiteks ja Belgias, ütlesid isad seda. naised teevad rohkem koduseid äh, Eh, töid sellistesse perekondadesse, isegi kui nad tööl käivad. inimesed teevad hulga tunde nädalas koduseid töid ja lisaks käivad veel tööl. ja need, need, kellel on lapsed, neil on tihtipeale madalam sissetulek, kuna nad peavad käima peavad olema ka kodus. vaatasime neid riike, kus on võimalik võtta vanemapuhkust mõlemal vanemal ja see suurendas eh, siis õnnetunnet ja, ja heaolu. Eh, sotsiaalpoliitika keskmes on tihtipeale üksikvanematega perekonnad eh, palju abi on neile saadaval, aga on raske nendel inimestel tagasi tööle minna näeme siin tabelis võrdlus kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vahel. Hispaanias ja Slovakkias on see vahe kõige suurem ja Balti riikides ja Iirimaal oli varem kõige rohkem üksikvanematega leibkondi, aga nüüd on need riigid teised osades riikides, liikmesriikides, näiteks Ühendkuningriigis, läksid äh, üksikvanemad, äh, äh, nende toetuses maksti neile pigem ajutist töötushüvitist selleks, et neid julgustada uuesti tööle minema. lastetoetused on nende põhiline sotsiaalne hüvitis, mida nad saavad vaatasime ka segaperesid või kasu- või kärgperesid, kuna näeme, et leibkondade tüübid on üha mitmekesisemad, selliste perekondade hulk on suurenenud, on ka rohkem keerukaid perekondlikke korraldusi, nii et statistikat on samuti raske saada nende kohta. näeme ette lapsed sagedamini kui varem elavad mõlema vanema juures vaheldumisi. kui me vaatame neid andmeid, siis saime põlvkondade ja soopaneelist andmeid ka selle kohta, palju selliseid perekondi on. vanemad sellistes perekondades on tunduvalt paremate, eh, paremate näitajatega. aga neil on endiselt finantsraskused ja iga lapse puhul arutatakse ka perekondlikke, eh, perekondlikke korraldusi. uuringud näitavad, et kui kasu vanematele antakse ametlikud õigused, siis võib see parandada laste ja nende inimeste vahelisi suhteid. nüüd suurematest ja keerukamatest leibkondadest, näiteks mitmepõlvkonnalised majapidamised, siin on vähemalt kolm vähemalt kolm põlvkonda, lapsed, vanemad ja vanavanemad ja uuringud näitavad, et nende heaolu on, on madalam. ja koos elavad põlvkonnad on pigem sellised, kes elavad koos, kuna nad peavad, mitte seepärast, et see on nende vaba valik. vanemad mitmepõlvkonnalistes leibkondades, nad jagavad tihtipeale näiteks vanavanematega la-, laste hooldust, aga tihtipeale tuleb hoolt kanda ka nende vanavanemate eest. maapiirkondades väga suurt vahet ei olnud selliste perekondade ja teiste perekondade vahelises heaolus üle. lapsed üldiselt mõjutatud ei olnud sellistest perekondadest, nemad said kasu sellest, et nende vanemad saavad rohkem kodus olla. siis vaatasime ka noori täiskasvanuid, kes elavad oma vanematega, nende osakaal on suurenenud, tahtsin nende puhul välja tuua, et tegu ei ole millegagi, mis on kriisist tingitud, kuna tegu on fenomeniga, mis on nüüd sagedasem naiste hulgas. nii et sellel on ka positiivseid mõjusid. mõned kokkuvõtted. see, et erinevaid leibkondade tüüpe tunnustatakse, võib aidata suurendada nende heaolu, nende õnnetunnet, sellised inimesed, kes elavad koos ilma, et nad oleksid abielus, samasoolised paarid ja nii edasi. tõin välja mõned poliitikameetmed mille kohaselt on võimalik toetada eakaid, siis eh, tuleks meetmeid suunata ka isadele, selleks et toetada nende koju jäämist ja töö ja eraelu vahelist tasakaalu. nii palju minu poolt läksin ajast natuke üle. vastan hea meelega kõikidele teie küsimustele. loodan, et sain näidata meie teenuste olulisust. suur tänu. Mm, tänan kolleegidele sõna, kui neil on küsimusi, palun. kas leibkonna koosseis võimaldab ka välja selgitada, millised on need haavatavad juhtumid? see on väga oluline meie sotsiaalpoliitika kujundamisel ja mul on kaks küsimust. nüüd need ähm, majapidamised, mis ei ole pered, me teame, et äh, eluase muutub järjest kallimaks ja inimesed jagavad nüüd eluaset. Äh, kas te olete näinud, et seda tüüpi äh, leibkondade kasv on, või on toimunud seda tüüpi leibkondade kasv ja kodutud inimesed, me teame, et on inimesi, kes eh, elavad tänaval või siis mitte tänaval, vaid kusagil teistega, paljud inimesed on vastu võtnud ka pagulasi, nad ei soovinud, et pagulased eh, viibiksid kusagil riiklikus või avalikus struktuuris eh, ja on inimesi, kes on sunnitud teistele eluaset või katust pakkuma, katusalust pakkuma, sest neil ei ole lihtsalt kodu ja äh, väga oluline, et te ka analüüsisite samasoolisi paare. kas teil on ka äh, informatsiooni erinevalt siis nende riikide kohta, kus eh, samasooliste abielu on lubatud ja nende eh, riikide kohta, kus see ei, ei ole lubatud, et kuidas elavad samasoolised paarid. ja siis, kuidas seda selgitada, te ütlesite, et isad, kellel lapsi ei ole, töötavad pikemalt või, või, või teevad pikemaid töötunde, mis see tähendab, isa, kellel lapsi ei ole? suur tänu Teie e, küsimused olid seotud e, arvandmetega, te ütlesite, et üks kolmandik koos elavatest inimesi e, elasid perena koos, aga kas teil on ka vanurite kohta andmeid, kes üksi elavad, te ütlesite, et väga palju noori elab vanematega, aga, aga vanemaealiste kohta, millised on need andmed? jagad, me teame ka, et noored jagavad nüüd korterit sellepärast, et lihtsalt nad ei suuda üksi oma eluaseme eest maksta. et on selliseid leibkondi ka ja siis äh, samasoolised paarid. mul on nende kohta ka küsimus äh,. mõnikord mõjutab valikuid ka äh, madal palk, kas te olete sellele tähelepanu pööranud, tänan. jaa, Entschuldigung, ich habe auch nochmal eine Frage aitäh minu poolt ka veel üks küsimus, kõigepealt suur tänu selle väga ulatusliku raporti eest, see oli väga üksikasjalik ja põhimõtteliselt ei olnud sellega midagi uut, see kõik oli meile juba teada natuke tahtsin küsida selle perekonna definitsiooni kohta. kõikides riikides on see midagi, mida nähakse eriti meie näiteks poliitilises mõttes ütleme, et perekond on selline, kus on mõni laps. nii et näiteks samasoolised paarid, kes koos last kasvatavad, on samuti äh, Eh, on samuti perekonnad, mõnedes riikides nähakse seda teisiti. ja kas eh, Euroopa Liit on seal suunised ka seadnud? raportis on öeldud ka, et peame looma eh, ka laste hoolduseks raamtingimused selleks, et ka üksinda last kasvatajad saaksid uuesti tööle pöörduda. kas ei oleks kasulik ka selle eest hoolitseda, et oleks võimalik hoolimata töökohast samuti iseseisvat elu jätkuvalt elada. see hulk tunde, mis naised peavad tegelema koduste töödega, seda on väga palju. ja kas, kui seda vähendada, oleks võimalik inimesel elada iseseisvamat elu, nii et oleks võimalik inimestel ka üksinda last kasvatada ja selle jaoks, et me ei peaks nii väga muretsema äh, Eh, muude küsimuste pärast, nii et võib-olla alternatiive siin natuke vaadata, ma arvan, et olukord üldiselt on eh, hea, aga me ei vaata eh, siin üldist pilti nii palju kui võiks ja seda ma tahaksin näha natuke rohkem, aitäh. Uh, thank you very much. Thank you very much for the question. suur aitäh nende küsimuste eest. So okay, so starting alustame siis ähm, mitte pereleibkondadest. me avastasime, et need on palju äh, nooremad leibkonnad. Äh, äh, tegemist ei olnud tingimata immigrantidega, kes koos elasid, võib-olla ka võõrtöölisi nendes leibkondades. ja nüüd me teame, et mõnedes riikides nagu Iirimaal oli eluasemekriis hullem kui mujal ja me te, eh, oleme näinud, et sellepärast on ka noored tagasi oma vanemate juurde kolinud, sest rendihinnad on suurenenud või on kasvanud. nüüd kui ähm, kui midagi jäi meie uuringust välja, siis tähendas seda, et me ei saanud ametlikku statistikat. me teame, et on ka noori kodutuid, aga meil on väga raske andmeid saada nende kohta. nüüd samasoolised paarid. et ametlik statistika hõlmab neid väga-väga äh, vähe äh, nii et me ei saa nagu vahet teha riikidel, kus aktsepteeritakse samasoolist äh, abielu või kus mit-, mitte, äh, aga muidugi me uurisime leibkondi ja koos elavaid inimesi ja kuna meil on nii vähe statistikat, siis me ei saanud nagu riigipõhiselt seda, äh, seda valdkonda uurida. nüüd äh, isad, kes pikki tunde teevad tööl. põhimõtteliselt on need isad, kes peavad oma pere toitma mm, need, kellel on kõrgem Äh, palk, need ka teevad pikemaid tunde, need ka äh, töötavad vanuseliselt kauem, aga äh, naiste seas me sellist tendentsi ei ole märganud. nüüd üksikvanema mm, leibkonnad, nende puhul on Ida- ja Lääne-Euroopa vahel suur vahe. Ida-Euroopas on Äh, üksi elavaid äh, vanemaid inimesi, kuus, peaaegu kuuskümmend protsenti äh, Põhja-Euroopas on üksi elavaid siiski noorte seas rohkem ja nüüd noored, kes elavad vanematega, jällegi selles valdkonnas on suured-suured erinevused Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, ma äh, kutsun teid üles lugema meie raportit, seal on palju detailsem informatsioon ja nüüd kontsept, pere kontseptsioon liikmesriigiti, mis võib erineda. me püüdsime seda sõna pere vältida, me rääkisime pigem leibkondadest, vaatlesime, kes elab kellega koos, on olemas ka selliseid per-, peresid või, või paare, kes elavad tegelikult erinevates leibkondades. uut tüüpi äh, leibkonnad on tekkinud ja selleks, et parem arusaam saada, peaks rohkem andmeid nende kohta koguma. nüüd alternatiivide pakkumisest me uurisime ka vanavanemaid, kes äh, lapsehooldust pakkusid siis, äh, eriti riikidest, kus ei ole taskukohast lapse, lapsehooldust pakkuda. et me uurisime, mil määral on keeruline lapse hooldust saada vanemate jaoks ja paljud pered siiski kasutavad just selle taskukohasuse pärast just vanavanemaid ja meil on palju näiteid riikide kohta ka Saksamaalt näiteks. kannatasid lapsehooldus kulude kasvu tõttu Saks-,